colleagues, if you could leave quietly, we're going to begin the, the rest of the Libe agenda. Thank you. kui võimalik, lahkuge vaikselt, et me saaksime Kodanikuõiguste Komisjoni tegevusega jätkata. kallid kolleegid, nüüd me siin, meil on siis äh, plaanis Euroopa ümberasustamise raamistik, proua Björk on raportööriks, äh, nagu te teate, kallid kolleegid, äh, siin me räägime sellest, kuidas tagada turvaline Euroopa Liitu saabumine me lähtume siin juba vastu võetud ümberasustamise äh, programmidest ning algatustest õigusloomelise ettepanekuga püütakse luua raamistik, mille eesmärgiks on selles valdkonnas poliitilist tegevust tõhustada. paluksin vaikust presents her draft report on resettlement. et raportöör saaks oma raporti projekti tutvustada. kallid kolleegid, kui lahkute, siis tehke seda palun vaikselt. Malin, palun, sul on sõna. Draft report, thank you. Thank you very much. I will just wait until people have maybe left. ootan, kui inimesed lahkuvad siit ruumist kõigepealt. Äh, teeme võib-olla paarisekundilise pausi. Although if we keep pausing. People keep leaving okay, slowly. That's so the only thing. Let's start. Let's start. Um, so first of all I would like to thank uh... kõigepealt ma sooviksin tänada variraportööre, õiguseksperte, kohapealseid eksperte ning äh, loomulikult ka libe sekretäriaati, kes on äh, tööd teinud minu ja meeskond, minu meeskonnaga ja kui äh, asi puudutab Euroopa ühtset asüülisüsteemi, mis on praegu ülevaatamisel, siis siin on mitmesuguseid elemente, nagu näiteks võimaluste jagamine. ma ootan, kuni kõik on äh, lahkunud. ma tean, et te räägite tähtsaid jutte, ütleb esimees, aga palun laske raportööril nüüd oma raportit esitada. see on oluline. nii, nüüd on palju parem, ütleb kõneleja. nii et äh, võib-olla äh, Äh, kolleegid ei kuulnud, et ma tänasin variraportööre, õiguseksperte ja kohapealseid eksperte, kes äh, on äh, minu tööd ja meeskonda ja mind väga palju toetanud. ühtne Euroopa süülisüsteem on praegu ülevaatamisel. nagu te kõik teate, on lõhe selles osas, mis puudutab turvalisi turvalist saabumist, legaalset saabumist Euroopa Liitu, sest äh, korduvalt on tehtud üleskutseid äh, selles osas, et äh, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu teeks midagi legaalsete saabumisvõimaluste suurendamiseks. seda rõhutati ka näiteks ÜRO tippkohtumisel New Yorgis. praegu on meil võimalus midagi enamat ära teha. kuni ümberpaigutus mingil määral sarnaneb äh, legaalse saabumisvõimalusega, on see siiski midagi muud. see ei asenda teisi legaalseid saabumise võimalusi, nagu näiteks humanitaarviisad äh, või laiendatud pereliitumisvõimalused ja nii edasi. ÜRO äh, humanitaaramet äh, loodi pärast teist maailmasõda, pärast seda, pagulasamet loodi pärast seda, kui äh, pärast teist maailmasõda miljonid inimesed olid sunnitud olnud kodust lahkuma. Te kõik teate seda. Te teate, et ma olen keskendunud väga palju oma töös just äh, ÜRO äh, pagulasametile selle ameti eesmärgiks Eh, on eh, siis eh, ümberpaigutusküsimustega tegeleda, tähendab, on öelnud, et see on üks kolmest võimalustest, mida tuleb kasutada alles siis, kui teised võimalused on ammendunud, ehk siis vabatahtlik tagasisaatmine ja ümberasustamine tähendab seda, et ta pakutakse kaitset ja jätkusuutlikku lahendust pagulastele ja aidatakse sealjuures riike, kus pagulasi on te-, muja, rohkem kui mujal. mina sooviksin eh, säilitada ümberpaigutuse humanitaarseid aspekte ning eh, eh, et seda, see toimuks ka õiglasemalt kogu Euroopa Liidus prioriteediks on olnud äh, luua ümberpaigutusvõrgustik, mis toimiks. mis puudutab äh, eesmärke ja ulatust, siis äh, võtan aluseks head tavad ja kogemused liikmesriikides, kes on osalenud samuti selle ettepaneku väljatöötamisel. see tähendab, et pagulaste ülemvolikogu amet on esmane institutsioon ja selle institutsiooni äh, pädevusi garanteeritakse. see ei tähenda seda, et viiteid ei saa teha Euroopa Liidu liikmesriikide pagulasametid, kuid peame vaatama eelkõige seda, mis toimib koha peal ja eh, kuidas kasutatakse olemasolevaid struktuure. olen lisanud ka selliseid, sellist sõnastust, mis rõhutab ümber paigutuse humanitaaraspekte ja tegeleb ka Äh, jätkusuutlike lahendustega. ühtlasi äh, võtame arvesse geograafilisi prioriteete äh, ja selle aluseks peab olema pagulasameti poolt välja antav iga-aastane aruanne. me peame vaatama ka, kus ümberpaigutust on eriti vaja ning peame vaatama äh, ka eh, Euroopa ümberpaigutusvõrgustiku eh, globaalset toimimisvõimet. Eh, räägime ka ümberpaigutuse strateegilisest tähtsusest, et vähendada survet teatud piirkondadele. see aitaks ka saavutada muid eesmärke, milleks on jätkusuutlike lahenduste loomine ning äh, suurendades kaitset äh, pagulaskeskustel. ja praegusel hetkel oleme oma äh, ettepaneku teinud, järgides Genfi konventsiooni suuniseid, see peaks aitama garanteerida, et raamistik toimiks kohapeal ja järgiks rahvusvahelist õigust ja selle karistamine, kes viie aasta jooksul uuesti illegaalselt üle piiri tuleb, tegelikult ei aita tema äh, kaitsta tema õigust asüülitaotlusele. minu ettepanek on, et Euroopa Liit ei kõrdu kõrgetasandiline ümber äh, paigutusasustusamet eh, eh, hakkaks tegutsema, see aitaks meil globaalsetes jõupingutustes osaleda ning see muudaks ka Euroopa Liidu eh, tegeleda globaalsete ümberasustusvahenditega. lisaks sellele te näete, teate ka seda, et see peaks tegema vaheaastaseid ümberasustusplaane, mitte iga-aastaseid, see oleks oluline nii liikmesriikide jaoks kui ka kolmandate riikide jaoks. minu eesmärgiks on ka suurendada meie ümberasustuspingutusi. peame olema selles osas ambitsioonikad. meil, me ei pea vajadusi mitte ainult suurendama, vaid eh, võttes arvesse, mis te, mida teinud Trumpi eh, administratsioon, on ümberasustusvõimalused märkimisväärselt vähenenud. väga palju eh, on teha Euroopa Liidu poolt selles osas Euroopa Liidu liikmesriigid näidanud üles soovimatust äh, legaalseid võimalusi pakkuda Euroopasse asumiseks ja me kõik teame, et pagulased äh, äh, teevad üliohtlikke jõupingutusi Euroopasse jõudmiseks, väga palju on hukkunuid, makstakse inimkaubitsejatele ning äh, olukord on siis selline, et selline äh, äh, raamistik on, toimib ainult siis, kui kõik selles osalevad ja vot see on oluline arutleda, aru, aru, oluline arvesse võttes seda, et me, see puudutab ainult kahtekümmend viit protsenti ümberasustusvajadusest kogu maailmas. ja see, mis puudutab liikmesriikide osalust siis äh, osalus äh, jääb vabatahtlikuks ka minu raporti projektis. ühest küljest sellepärast, et me ei soovi jääda, äh, me ei soovi kuidagi blokeeruda, vaid olla ambitsioonikad, kuid pikemas perspektiivis ma ei näe võimalust, et liikmesriigid osa, saavad valiku osaleda ainult mõne teatud osades ühises asüülisüsteemis Nad peavad majanduslikult panustama, kui nad ümberasustuses osaleda ei soovi. rääkides riik, riiklikest programmidest, Euroopa Liidu programmidest, siis on oluline suurendada liikmesriikide eh, stimuleerimiseks, et nad eh, arendaks oma ümberasustusprogramme edasi ning need eh, Eh, kelle süsteemid juba toimivad, saaksid suurendada oma osalust Euroopa Liidu programmides ning need, kes ümberasustuses eh, ei ole veel osalenud, saavad leidma tugeva struktuuri, et osaleda, see tähendab heade tavade jagamist teiste liikmesriikidega koostöö tegemist ja eh, samuti kui Euroopa raamistik tähendab Äh, ühismenetlusi, siis äh, arvan, et äh, sellesse ei suhtutaks hästi, see ei ole õige tee edasi. olen veendunud selles, et liikmesriigid soovivad kasutada oma ressursse, et luua toimiv Euroopa Liidu programm, mis on oluline selleks, et programm osutuks edukaks. peame samas stimuleerima liikmesriike, et need sooviks programmis osaleda. soovime, et liikmesriigid säilitaks see kuussada eurot, mis saadakse pagulase koha pealt MIFi käest ja et nad saaks veel lisavahendeid juurde, kui nad osalevad Euroopa vastavas raamistikus. ja veel üks küsimus, mida näete minu raportis, puudutab äh, Äh, elaniku staatust. Äh, kui tuuakse keegi Euroopasse turvaliselt, siis on teil ka vastutus talle pikaajalised võimalused pakkuda, selleks äh, on põhiline võimalus alaline elamisluba. liikmesriigid saaksid anda ähm, selleks soodsamad tingimused luua kuid et seda teha, olen soovitanud, et liikmesriigid äh, antaks võimaluse pikaajalise elamisloa saamiseks, jääme seega õiguslikult sidusaks Euroopa õigusega. nüüd menetlus. ma viin viisin sisse kiireloomulise menetlus, mida ka pagulaste ülemvolinik ÜRO-st on palunud korduvalt. kui, mis puudutab kahte olemasolevat meetmed, et siis olen need sisse jätnud mõningate muudatustega ja see peaks tegema, tähendama ka kõikides ümberasustusfaasides osalemist läbi identifitseerimis erinevate kaasuste ülevaatamine, eh, eh, analüüsimine ja registreerimine. Eh, praegu võimalus anda rohkem elamislube on siia sisse viidud. ja samuti et oleks eh, ka säilitada olemasolev edukas rahvusvaheline ümberasustusraamistik, mis on olnud eh, olulisteks suunisteks siin. andmete säilitamine peaks eh, toimuma siis, kui menetlus on lõppenud. ei ole vajalik, et see andmete kogumine toimuks enne otsuse langetamist, see tähendab administratiivse koorma vähendamist nii ÜRO ameti kui ka liikmesriikide jaoks äh, ja menetluse juures teen ettepaneku, et liikmesriigid annaks äh, pagulase staatuse, kui on seda võimalik teha menetluse ajaraamistiku vältel, jätan selle siiski paindlikuks. arvan, et see on oluline liikmesriigide jaoks, kutsun neid üles seda tegema, kuid äh, ma äh, lõpetuseks sooviks öelda seda, et seesmiselt see Euroopa-siseselt ümber paigutanud inimesed ja nad olid mõned teie seast on eh, mures, sellepärast olen nad raportisse sisse jätnud. Neid on aina rohkem ning selge on see, et on vaja struktuure ja menetlusi, et ka neid toetada. ma eh, olen valmis arutama vari-, raportööridega seda, milline see, milline selline menetlus välja peaks nägema ma ootan huviga variraportööride kommentaare ja mõtteid. Thank you very much, Marlon, for your work on this um,. Now we suur tänu, Malin, tehtud töö eest. võtame nüüd variraportöörid. ja kui variraportööre pole kohal, siis võib-olla kogenud kolleegid võiksid anda oma, oma fraktsiooni seisukohad edasi. sellest oleks täna palju kasu. rahvapartei esindaja on kohal, ma tean, tean seda. ja siis äh, härra Dias de Mera, Rahvapartei. suur tänu teile, härra esimees ja suur tänu Malinile tema töö, töö eest. alguses sooviksin teha väikese täpsustuse, mis on pärit Hispaania koviinist see ei puuduta inglise kabiini, seal kasutati korduvalt ja süstemaatiliselt sõna ümberpaigutamine ja me ei räägi ümberpaigutamisest, vaid ümberasustamisest. ütlen seda noh, lihtsalt pedagoogilistel põhjustel, sest ümberpaigutamine on lihtsalt nii-öelda solidaarselt eh, ümber eh, paigutamine, kui ümber paigutatakse need, kes on teisel pool eh, ühest kohast teise. samas ümberasustamine tähendab seda, et võetakse need, kes Euroopa Liidust väljaspool asuvad ja tuuakse nad Euroopa Liitu. ja see selles raportis räägitakse eh, eh, raamistikus, mis on väärikas, humanitaarne ja kasutab turvalisi meetodeid. aga see, mis puudutab nüüd eh, sisu, siis ma tänaksin raportööri, ta on teinud väga tublit tööd ja olen selle tunnistajaks leian, et kõige olulisem on see, et me looks tõhusa ümberasustusprogrammi, mis oleks realistlik ja solidaarne. nagu eh, kõik seda teavad, Euroopal, eh, Euroopa Liidu skp on kakskümmend kolm koma kaheksa protsenti maailma skp-st ja samas võtame vastu kõigest eh, kaheksa protsenti maailma pagulastest nagu väga hästi seda teate, oli meil au külastada Kanadat ning nägime seal oma silmadega, kui edukas ümberasustusprogramm on kasutuses seal. selles riigis, nagu seda Malin ka soovib oma raportis, äh, selles riigis äh, antakse ÜRO pagulastele voliku nagu ametile väga suur, pööratakse väga suurt tähelepanu, neid seda tähtsustatakse väga suurel määral ning äh, nende jaoks on ka väga oluline, et kodanikuühiskond ja eraalgatused äh, osalevad, osaleksid ümberasustusprogrammis et see on üks seitsmest algatusest, mis eh, on käivitunud õigusloomeliselt, eh, et üle vaadata eh, kogu asüülisüsteem. ma, ma olen väga pikalt mõelnud selle peale, kuidas, mida teha kiireloomulise menetlusega ja minu meelest on äh, absurdne rääkida äh, äh, kiireloomulisest menetlusest nelja kuu puhul. see võib äh, muutuda täiesti letaalseks oma iseloomult. minu meelest kiireloomulisus ei tähenda nelja kuud. võtan arvesse ka tasakaalu, mille soovitas, soovis saavutada meie raportöör, et kutsuda üles liikmesriike nii ähm, äh, Euroopa raamistiku juurutamine kui ka liikmesriikide sendis langetatud otsuste elluviimine. see, sest meil on miljoneid äh, äh, meil on miljoneid sõpru teisel pool Atlandi ookeani väga raskes olukorras, kes meiega sama emakeelt räägivad. ma esindan kaheksa konstruktiivset muudatusettepanekut ning võite minu koostöö peale täiesti loota, aitäh. Thank you very much, Mr Diaz de Mera, thanks for pointing out also. suur tänu, härra Diaz de Mera, suur tänu, et juhtisite tähelepanu ka väikesele segadusele tõlkes, ümberasustamine ja ümberpaigutamine on tõesti kaks erinevat asja ja nende kahe vahel vahet tegemine on oluline. ja suur tänu, et tõstatasite ka Kanada delega-, Kanada delegatsiooni küsimuse. suur aitäh, härra Diestemera! Mm, mul oleks hea meel, kui me oleksime saanud selle päevakorrapunkti ja, jaoks eraldada rohkem aega. mul on kahju, et seda tehtud pole ning vabandan kolleegide e-, ees ning loodan, et kõik, kes soovivad, saavad äh, sõna võtta. sotsiaaldemokraatide hulgas äh, Kati Pirit ei ole kohal. Äh, kas keegi teine soovib variraportööri asemel kõneleja, kõneleda? on Fernando, Birgit, keegi, otsustage ise ära ma äh, saan lühidalt teha, ütleb Birgit äh, Sippel, võib-olla Juhan võib siis paar sõna lisada. ütlen üldiselt lihtsalt, et mind üllatab tegelikult see, et me peame üldse rääkima sellest äh, ümberasustamisest. kui tahetakse kaitsta, kaitset taotleda Euroopa Liidus ja tullakse riigist, kui, millega ei ole meil viisavabaduse vallas kokkulepet, siis on ainus võimalus tegelikult tulla ebaseaduslikult. ja see ei ole kuritegu. ehkki mõned inimesed arvavad, et see on kuritegu. nii et kui tahetakse mingisugust kui, kui te, kui tahate, et inimesed, kellel, kes põgenevad piinamise ja tagakiusamise eest saaksid omale uue võimaluse, siis tuleb pakkuda neile enda asustamisvõimalust. on liikmesriike, kes ütlevad, et me tahame tõeliseid varjupaigataitlejaid, neid, kes vaja, tõesti vajavad kaitset, siis tulebki ümberasustamiseks kasutada see ei peata see kõiki, kes põgenevad halva olukorra eest oma koduriikides, aga see võiks aidata hoida ära neid raskusi, minimeerida neid raskusi, mis on seotud inimkullerlusega. kui me avame oma uksed te, teeme ukse paokile ning äh, anname neile uue võimaluse ning ma loodan, ma ei ole väga optimistlik küll, aga loodan siiski, et liikmesriigid saavad aru, et sel moel saame me väga hästi kanda oma humanitaarset vastutust, kaitsta neid inimesi, kes põgenevad piinamise ning poliitilise tagakiusamise eest, samas on paigas meil oma tead-, teatavad turvameetmed, äh, tagamaks, et inimesed, kes tulevad, tõesti vajavad kaitset ning äh, neil on õigus varjupaigale. ma tahaksin teada, milliseid argumente kasutavad liikmesriigid, kes on sellele mõttele vastu alati, alati kõikides aruteludes on see probleemiks olnud. ümberasustamine loomulikult ei ole ainus võimalik lahendus ja loomulikult on inimesi, kes tulevad meie piirile, koputavad meie ustele ning me peame loomulikult tegema tööd mõningates kolmandates riikides, leevendamaks nende halba olukorda. aga ümberasustamine on üks oluline osa meie varjupaigapaketist ning loodan, et liikmesriigid on valmis selles vallas kohustusi võtma. natukene äh, keeruline olukord. mainisin kahte sotsiaaldemokraatlikku kolleegi, äh, nii et ähm, tehke siis äh, lühidalt, ma palun, ma palun tõesti lühidalt. jah, teen lühidalt. lühidalt sellepärast, et tahtsin tegelikult tormata PANA komisjoni koosolekule, paraku need kaks asja langevad sageli kokku, libekomisjon ja PANA komisjon. aga sellegipoolest tahaksin öelda, et tegelikult ma ootasin ära, mida variraportöörid tahavad öelda. Õnneks variraportööri ei ole kohal, aga kinnitan teile, et oleme valmis koostööd tegema. mina ei ole variraportöör selles, selles küsimuses, aga olen viisa eeskirjade vallas raportööriks ning tahaksin konkreetselt välja öelda, et hoo et ähm, kui jätta kõrvale tehnilised küsimused äh, ning väiksed parandused äh, tööd selle algatuse puhul, siis tuleb igal juhul äh, käärida käised üles ja asuda poliitilise tasandi kallale. ja vaadata silma nõukogule. miks, miks me ümberasustamist ja ümberpaigutamist üle vaatame praegusel hetkel, miks me vaatame üle äh, neid, äh, seda paketti, mille eelmise ametiaja jooksul vastu võtsime, sellepärast et nõukogu ei käitu nii nagu kord ja kohus. nõukogu ei pea eeskirjadest kinni, liikmesriikide valitsused ei pea eeskirjadest kinni, ei pea seadusest kinni ja ümberasustamine ei ole rakendatud. on langetatud otsuseid, on vastu võetud programme, aga rakendatud neid ei ole. ja seetõttu me vaatame nüüd asju üle sellepärast et ümberasustamine ei toimi, ei toimu ümberpaigutamine, nüüd siis äh, suunakem oma laskemoon poliitilisele tasandile ja me peame siis äh, strateegiliselt barrikaadidele minema kolmepoolsetel läbirääkimistel kui jõuame oma õigusloomeprotsessi viimasesse faasi, vastuvõtmise faasi ja seekord peavad meie õigusaktid äh, olema lõplikud ning äh, liikmesriikide valitsused peavad sellest, nendest ka kinni pidama. Helga Stevens, palun. Euroopa konservatiivide reformistid. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid, ma tahaksin ka tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest muudatusettepanekuid on palju, sada kakskümmend viis. ma ei ole kõiki saanud põhjalikult veel läbi vaadata. ja praegusel hetkel on raske öelda midagi konkreetset nende kohta, sellepärast et nagu öeldud, ma pole neid läbi vaadanud. aga ootan äh, konstruktiivset arutelu äh, variraportööride kohtumistega, kohtumistel ning loodan, et äh, komisjoni ettepanekud liiga põhjalikult ei muudeta. loomulikult väikeseid kohandusi tuleb teha, see on selge, aga üldjoontes on minu arvates ettepanek hea aga eks siis näis, mis sellest saab. olen teiega päri. peaksime ÜRO töö kordamist äh, ära hoidma, me ei peaks äh, dubleerima pingutusi, äh, ressursse on vähe kõigil, nii et peaksime neid optimaalselt kasutama. selge on ka see, et paika tuleks panna maksimummäärad inimeste kohta, keda me edukalt saaksime ümber asustada teatud ajaraamistikus. see on keeruline arutelu, aga tähtis arutelu, vastasel korral avalikkuse toetus ümberasustamisele kaob. kui me ei ole realistlikud oma lähe-, lähenemisviisis. suur tänu ja Alde ja Cecilia Wikström. suur tänu mina esindan siin Louis Michel'i, kes on variraportöör selle teemavaldkonnas ning seetõttu katsun rääkida prantsuse keelt enam. härra Michel sooviks tänada raportööri äh, raporti projekti eest ning äh, samuti äh, konstruktiivsete algatuste eest variraportööride kohtumisel. mõttevahetused siiamaani on näidanud, et on olemas tõeline tahe äh, lisandväärtust luua ja ümberasustamine on üks Euroopa Liidu vastuse osa varjupaigakriisile. Louis ja Michel on veendunud, et meie äh, töö on konstruktiivne, jääme ambitsioonikaks ning töötame välja selle mehhanismi, kus kõiki kutsutakse üles oma vastutust kandma. ma äh, tunnen rõõmu ma olin Björki alustatud töö jätkamise üle ning äh, koostöö üle teiste variraporteeridega ning loodetavasti tekst on äh, Euroopa Parlamendi äh, ülesannete kõrgusel, nii nagu varjupaigakriis seda meilt eeldab ning me tahame tugevdada õiguslikke juurdepääsuteid nendele inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. suur tänu, härra juhataja!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 Äh, proua Sargentini oli, oli roheliste valiraportöör. FTT-st ei ole kedagi kohal. võtame siis teised sõnasoovijad. proua Varbjan. olete jällegi juukseid lõiganud, soengut vahetanud, ajasite oma iseloomuliku habeme ära, olete nüüd incognito, vabandan, olete siiski kohal? oo, mulle ei meeldi, kui mind ära tuntakse, ütleb härra Ferrera. sellepärast vahetangi oma välimust iga nädal. tahaksin ka tänada raportööri suurepärase raporti eest ja kommenteeriksin ka seda teemat oma fraktsiooni nimel. ümberasustamine on humanitaarne algatus, humanitaarne instrument ja mitte niivõrd rändevoogude haldamise instrument. ma arvan, et me peaksime hoidma neid äh, rände äh, näitajaid ning ümberasustamise poliitikat lahus. me peame tegema koostööd kolmandate riikidega rändeküsimuses, aga ümberasustamine on ähm, Äh, teine tähtis teema. Euroopa Liit peab ammutama oma varasematest kogemustest äh, inspiratsiooni, õppima, mida õppida oli, Türgi kokkulepe ei ole asjakohane meetod, mida tuleks tulevikus korrata. meil on vaja erakorralist menetlust, nii nagu ka raportöör on öelnud, ja see tuleb kiiresti sisse viia, et me saaksime aidata neid inimesi, kes on raskustesse sattunud palju on neid inimesi, keda tuleb ümber asustada ning Euroopa Liit peab maailma tasandil kaasa aitama sellele protsessile, me peame saama aru, kuivõrd ulatusliku küll väljakutsega on tegemist ja Euroopa Parlamenti tuleb sellesse protsessi kaasata, kus vähegi võimalik. Euroopa Varjupaigaametit samuti tuleb kaasata ümberasustamise menetlusse ning hoolt tuleb kanda selle eest, et humanitaarstandarditest peetakse kinni. teeme ametitega ning organisatsioonidega kolmandates riikides tihedat koostööd selleks, et luua turvalisi juurdepääsuteid Euroopa Liite. samuti peame, liitu, peame kandma hoolt äh, selle eest, et kasutame ära ka teisi instrumente, nagu näiteks perede taasühendamine. olen veendunud, et äh, tõesti ümberasustamist saab kasutada äh, lisaks perede taasühendamisele, aga ainult siis, kui teisi instrumente ei ole meie käsutuses ja ootame edasist koostööd juba pikisilmi, aitäh! So now Um, we could just take uh, um, other members who request the... ja siis nüüd ülejäänud sõnasoovijad, variraportööridega oleme ühele poole jõudnud ja proua Albial, palun. Gracias. El marco europeo de reasenda-. suur tänu. Euroopa ümberasustamise raamistik on väga oluline osa komisjoni varjupaiga paketist. tegemist on ettepanekuga, mis on seotud Äh, välismõõtmega. Äh, ümberasustamine on nii-öelda allklausel äh, meie kokkuleppes ja millega me korraldama allhanke ja teised kannavad hoolt meie piiride eest, sellepärast et me peaks kandma hoolt nende inimeste eest, kes koputavad meie ustele me siis anname vastutuse teiste õlgadele, meil on vaja humanitaarset äh, erakorralist instrumenti, mille abil saab tagada seda, et me täidame neid kohustusi, mille oleme endale võtnud. ja äh, et me ei kasutaks neid instrumente lihtsalt kui väljasaatmise instrumente. ja sellepärast, äh, kui me rõõmustame võimaluse üle proua Björki suurepärase raportiga tööd teha, ta on mõningatele olulistele valdkondadele osavalt tähelepanu pööranud, need fookusesse toonud ning äh, me peame ka Genfi konventsiooni arvesse võtma, me peaksime, peaks selles valdkonnas komisjoni ettepanekut arvesse võtma, kui me räägime inimestest, kes on viimaste aastate jooksul ebaseaduslikult tulnud Euroopa Liitu ümberasustamine ei tohiks olla äh, alternatiiviks õiguslikele teedele Euroopa Liitu tulla. Äh, kõik liikmesriigid peavad siiski vastutust kandma, täitma oma kohustusi ning me ei taha Euroopa Liitu, mis lihtsalt sõlmib kokkuleppeid teiste riikidega äh, selleks, et teised riigid Euroopa Liidu eest Euroopa Liidu töö ära teeksid. peame vaadatama ka seda, kuidas saaks tagada alaliste elamisluba Euroopa Liidus ning kõiki neid sellega kaasnevaid elemente härra Raadek. suur tänu. meil on vaja alalist süsteemi äh, rändevaldkonnas ja meil on vaja ka varjupaigataotluste keskuste loomist Euroopa Liidust väljaspool. Euroopa Liit rahastab naaberriikides varjupaigalaag, taotlejate laagreid tegemist on siis riikidega, kes võtavad vastu Süüriast pärit varjupaigataotlejaid ja teistest konfliktitsoonidest pärit varjupaigataotlejaid. me peame, paika tuleb panna sellised keskused, kus varjupaigataotlejad, keda oleks valitud ÜRO äh, komisjoni poolt äh, ning kes oleks, kes saaksid valida äh, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele ning kes saaksid nõuda ümberpaigutamist. me ei peaks mitte keskenduma ainult meie välispiiririikidele. me niiviisi saame ka päästa sadu elusid ähm, inimesed, kes on saanud rahvusvahelise, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, ei pea enam Vahemerd ületama, vaid saavad oma varjupaigataotlused esitada turvalises keskkonnas. Euroopa Liidu liikmesriikidel aga on võimalus äh, tagada äh, kandidaatide turvalisus ja eeldades, et äh, need kandidaadid ei ole Euroopa Liidu territooriumile veel tulnud, nii tunnevad Euroopa Liidu kodanikud ka mugavamalt ennast ja loodan, et ümberasustamise süsteem toob kasu nii varjupaiga taotlejatele kui ka Euroopa Liidu äh, süsteemi seisukohast. raportööri ettepanek selle kohta, et liikmesriigid saavad jätta süsteemist välja need inimesed, kes on, äh, kujutavad endast julgeolekuohtu äh, me ei tahaks mitte mingil juhul kolmandate riikide kodanikke diskrimineerida and uh, Mr Dupree, please. suur tänu. suur tänu, härra esimees. teen kiiresti. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles meie raportöör ja sellega, mida ütles äh, prantsuse keeles väga elegantselt kolleeg Cecilia Wikström Louis Michel'i nimel, aga kaks kommentaari või tegelikult üks ko kommentaar ja üks küsimus. kõigepealt olen eelarvekomisjonis ümberasustamise valdkonnas variraportööriks. ja mina isiklikult leian, et see ettepanek on teataval määral raske, kui liikmes riikide tasandil on meil endiselt kuus tuhat äh, eurot inimese kohta, Euroopa programmis kümme tuhat eurot. siin on tegemist põhimõttelise küsimusega. selleks, et Euroopa vahendeid kasutama hakata, selleks, et rahastada erinevaid operatsioone, mida Euroopa programmi raames ellu viiakse, on oma vahendid, aga ma ei saa aru, miks peaks hoopis Euroopa tasandit sisse viia, eh, sellepärast et eh, liikmesriikides tehakse juba seda tööd. kas Euroopa Liidu eelarvet peaks kasutama või peaks Euroopa Liidu eh, rahasid kasutama ainult Euroopa Liidu otsuste rahastamiseks, Euroopa Liidu programmide rahastamiseks ja see on küsimus, mm, mille üle me peame mõtlema liikmesriigid otsustavad, mida nad tahavad, aga Euroopa Parlament, ma arvan, peab mõtlema selle üle, et meil oleks ühtne lähenemisviis, järjepidev lähenemisviis. ja siis ähm, ma töötan ka viisade teema kallal ja mul on üks küsimus, kas praegu kõikide nende inimeste jaoks, kes ümberasustamisele kuuluvad, on äh, üks ja sama dokument kõikides liikmesriikides, Euroopa tasandi dokument või jätame liikmesriikide otsustada, millise dokumendi nad äh, annavad, äh, millise dokumendiga nad piiri saavad ületada. ja milline on selle dokumendi kestus. mulle tundub, et Euroopa programmis peaks olema piiriületusdokument olema ikkagi ühesugune, et näidata, et tegemist on Euroopa tasandi programmiga. aitäh! Not at all. I think if that point is going to be aired, it's better to air it now at this ma arvan, et kuulame ära kõik need, kes on vaja ära kuulata ja väga hea, et eelarve osast ka ülevaate andsite. ja nüüd lõpetuseks, enne kui tulen raportööri Malini juurde tagasi, on kolleeg Lennart, kes soovib ka sõna, palun. suur tänu teile, juhataja. tahan ka teha lühidalt omalt poolt kui ma parlamendiliikmeks sain, siis äh, hämmastas mind, et ainult neliteist kahekümne kaheksast liikmesriigist omab ümberpaigutamise programme, mis reaalselt ka töötavad. nii et Euroopa Liidu ümberpaigutamise programmi vajadus on olemas nii et ettepanekus on häid asju, komisjoni osas samuti, suur aitäh raportööridele nende töö eest, aga ma mõtlen siin praegu, et kuivõrd saavutatav või teostatav see kõik on. me oleme näinud seda, et ümberpaigutamine on äh, suurenenud ja kasvanud, aga äh, liikmesriikide vaimustus selle küsimuse osas ei ole väga suur ja raske küsimus on, et kas see peaks olema vabatahtlik või kohustuslik, pigem ma arvan, et võiks olla ikkagi vabatahtlik, aga samas need kakssada viiskümmend tuhat Eh, inimest, kes on vaja ümber paigutada, ma ei ole kindel, et eh, vabatahtlikkuse alusel tegutsemine ja siis versus see kakssada viiskümmend tuhat, suur arv, on eh, kuidagi asjad, mis omavahel klapivad. <clears throat> püüame siis vaadata, mida me siin tahame saavutada, et see oleks ka reaalselt teostatav. samuti on küsimus, kuidas perede taasühendamine sellesse programmi paigutub. kaks tuhat kuusteist oli meil kolmkümmend tuhat taotlust asüüli jaoks Hollandis ja siis eh, samas perede taasühendamise läbi tulid eh, umbes kaks tuhat inimest eh, meie juurde. nii et peame tunnustama ka neid legaalseid võimalusi liikuda. siis tekst räägib ka kahe tuhande viieteistkümne aasta ümberasustamisest. tegemist oli aastaga, kus miljon inimest jõudis mitteseaduslikult Euroopa Liitu ja ausalt öeldes, kuigi see ei ole võib-olla kena pilt, siis liikmesriigid, kellel on äh, olnud äh, tugev mõju äh, ja keda pagulased on mõjutanud väga oluliselt, neil oli teisi muresid kukil sel hetkel, kui mõelda toimuvate õiguslahenduste peale. aga igal juhul on ümberasustamise ja teisest küljest ebaseadusliku rände vahel olemas täiesti suur ühenduslüli ja LKT põhjal oleme nüüd arvet, arvutusi teinud, kas me räägime siin Euroopa Liidu taasühendamise meetodit, siis me võtame SKT viiskümmend protsenti ja viiskümmend protsenti mõjub siis sellesse valemisse ka elanikkonna suurus. võib-olla peaks sellele programmile hoopis mingi teise valemi alt lähenema. ja samuti peame me ka seisma selle eest, et see ei oleks mitte ainult Euroopa jõupingutus, vaid üleilmne. kõik isegi kui kõik toimiks, mis me pakume välja, Eh, oleks ainult kakskümmend viis protsenti eh, nendest inimestest, kes pagulasabi eh, läbi abi vajavad. me peame mõtlema ÜRO raamistikus midagi muud välja niimoodi, et kõik need, kes ümberasustamist vajavad, saavad ka reaalselt koha. suur tänu. aeg on napp ja Dublini raport on ka veel vaja ära arutada, ütleb esimees et komisjon võiks ka siis praegu kohe sõna saada, enne kui raportööri juurde edasi läheme. suur tänu teile, esimees, aitäh raportöörile. austatud parlamendiliikmed, meie poolt ka mõned kommentaarid. kõigepealt eh, suur aitäh eh, selle ettepaneku ja kommentaaride eest, mis puudutab Euroopa Liidu ümberpaigutamisraamistikku ning meie eesmärgid on samad. Eh, raamistik peaks toimima Äh, ümberpaigutamise osas äh, on veel lisaelemente, nimelt äh, meie ettepanek rajaneb praegustel ümberpaigustamisskeemidel. Te näete tänases raportis, mis puudutab ümberpaigutamist ja ümberasustamist, et ainult üle kahe kolmandiku on juba niimoodi abi saanud mõningad elemendid, aga et täiendada raportööri poolt öeldut. ÜRO pagulasamet on kindlasti väga keskne äh, osaline selles skeemis ja meil on väga hea meel, et ÜRO äh, amet äh, on siin tekstis ka väga selgelt välja öeldud. et me ütleme, et tegemist on täiesti asendamatu partneriga. ümberpaigutamine on kindlasti oluline võimalus rahvusvahelise kaitse tagamiseks, see on meie eesmärk number üks, aga komisjon usub ka, et äh, seda on võimalik kasutada strateegiliselt, et kolmandad riigid äh, oma vastuvõtuks äh, suurendaksid võimekust ning et üleilmne vastutuse jagamine vastavalt New Yorgi deklaratsioonile oleks täidetud. ja selle kõige pärast usume me, et ümberpaigutamine on oluline tagamaks äh, võrdset ja õiglast jaotust äh, ning ka neljas lõige äh, ütleb ära need riigid ja piirkonnad, kust paigutamine aset leiab. nii et jah, rahvusvahelise kaitse saamise üks väga oluline osa see on, aga subjektiivset õigust ei ole indiviidil selle jaoks. sellepärast on olemas oluline, et ümberasustamine aitaks ka äh, võib-olla laiemat alust äh, käsitleda, mis Genfi konventsioonis on välja toodud. ja kui me le-, jätame siit, räägime siin väljajätmisest, siis me ei räägi sellest, et inimesed jäävad äh, rahvusvahelisest kaitsest äh, ilma, aga me räägime sellest, et nad ei saa õigust ümber paigutatud saada. et liikmesriigid ei võta vastu inimesi, kelle jaoks on äh, nende isikute puhul siis, keda ei lubata mingil põhjusel, näiteks luureteenistus ei luba riiki. New Yorgi deklaratsioonis on välja toodud äh, kõik õiguslikud viisid, äh, kuidas ümberpaigutamist ja ümberasustamist korraldada. aga kindlasti ei ole ümberasustamise jaoks raamistikus järgmistel aastatel mingisugust õiguslikult siduvat äh, asja luua. me hoopis oleme selle poolt, et see maksimaalne, mis iga-aastaselt luuakse arutelude baasil ja võtmepartneritega, äh, eelarve osas äh, komisjon toetab äh, seda ettepanekut, ümberasustamise plaan peaks olema ambitsioonikas ja ümberasustamise äh, jaoks peaks olema ka piisavalt liikmesriikidel raha see kõik tähendab seda, et eh, need eh, piiratud vahendid, mis ümberasustamise jaoks praegu on ette nähtud, oleks eh, määruse kohaselt jagatud. Euroopa Liidu eelarvest tuleks ainult läbi konkreetsete summade toetada ümberasustamist, selle kõigi juhiks on ühtsed kriteeriumid, ühed välistamisalused ning kõik peab olema raamistiku kohane veidi on ka vahendeid äh, olemas ümberasustamiseks äh, rahvuspõhiste äh, skeemide läbi. <clears throat> aga selle jaoks on ette nähtud vahendid liikmesriikidel näiteks luua taristut selleks, et tagada võimalus ümberasustamiseks. kui me räägime konkreetsetest ettenähtud summadest, siis me räägime Euroopa Liidu eelarvest ja siis ühtne Euroopa asüülisüsteem. meie ettepanekus äh, on sama staatus äh, ümberasustatud inimestele ette nähtud äh, nagu ka teistele inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, sest me räägime põhimõtteliselt samadest vajadustest. suur tänu! aitäh ja läheme tagasi raportööri juurde, ütleb esimees. suur tänu teile ja suur aitäh kõikide panuste eest, head kolleegid. kõigepealt ma ütleksin, et meie ümberasustamisprogrammi jaoks on päris laiapõhjaline toetus Euroopa Liidus ja sinnapoole olemegi teel. kui Euroopa Parlament on öelnud, et meil on vaja ohutuid ja legaalseid teid Euroopa Liidu jõudmiseks, siis seda me mõtlemegi ja selle nimel me siin meie kojas ka töötame. seda oleme ka korduvalt öelnud. nii et siin on meil võimalus selles suunas tööd teha olen võtnud arvesse kõikide teie äh, kommentaare ja murepunkte. Äh, kiiresti tahaksin äh, öelda veel kommentaariks eelarvekomisjoni kolleegile, et oleme seda arutanud ja loodetavasti teeme seda variraportorite koosolekul ka edasi. me usume, et edasiliikumiseks on oluline see, et me peame olema väga ettevaatlik, kui me räägime inimeste vastuvõtmisest. me teame, et kuus või kümme tuhat eurot ei ole piisav raha selleks, et kaeta kulud, mis kaasnevad äh, ühe pagulase võtmisega. aga me tahame minna kõikides äh, äh, tegevustes edasi ja ma arvan, et ma olen täiesti veendunud tegelikult selles, et Äh, liikmesriigid tahavad Euroopa Liidu programmis äh, osaleda. mitte sellepärast, et äh, neile öeldakse, et seda raha ei saa, aga vastasel juhul, vaid et sellepärast, et nad arvavad et, ja usuvad, et parem on ähm, koostööd teha. mina usun, et see on õige tee edasi, aga variraportorite kohtumisel uurime seda asja uuesti. ümberasustamine ei ole üleilmsel tasandil äh, kõige õigem mm, või ainuke probleem, aga me saame olla siis osaks ÜRO äh, pagulasameti äh, tegemistesse ja me saame olla ka üleilmne ressurss. jah, mõningad riigid on võib-olla veidike mm, ei ole võib-olla nii avatud võtmaks vastu inimesi, aga näiteks eh, Rootsi ja Saksamaa on võtnud väga palju inimesi vastu. ma ei tee siin mingisuguseid lisaettepanekuid, viis tuhat on see arv ja see jääb selliseks. perede taasühendamine, ei, see ei ole mõistlik, et meil on Euroopa Liidu tasandil perede taasühendamise õigus ja siis me lööme mingisuguse paralleelsüsteemi, mis täpselt sama teemaga toimib. ei, võtame selle ühe, ühe ja ainsa alguspunkti ja komisjon tõstatas siin äh, küsimuse, ei, ma ei ole strateegilise ümberasustamise vastane, aga see tähendab, et te toetate olukordi, kus teil on kaitstud äh, pagulaste olukord, kus teil on vastuvõttev riik, kes väga palju äh, teeb selle jaoks, et stabiilsust ja ohutust äh, tagada ja mõne inimese äh, väljavõtmine sealt aitaks seda rahumeelsust ja stabiilsust jätkata. ja see on strateegiline ümberasustamine, see ei tähenda müüride ja, ja seinte ehitamist. nii et äh, selle asja humanitaarne külg peab olema tagatud. registreerimine, abi ja nii edasi ma tean, et aeg on napp, aga tahan siin öelda, et meil on mitmeid läbirääkimisi, samal ajal toimivad need ja Eurodaki kolleegid on ka sellest teadlikult. ja meil on ka Süüliameti kolmepoolsed läbirääkimised käimas. Eurodaki registreerimine ei leia aset enne, kui positiivne otsus on inimestele tulnud. ma arvan, et meil peab olema siin äh, see turvalisus ja teadmine, et kõik riigid teavad, et see süsteem täna juba toimib ja see dokumentatsioon, mis inimestel on, te teate, kuidas see kohapeal äh, töötab. ÜRO pagulasametil on dokumentatsioon, saadetakse see liikmesriikidele ja seal on ka äh, hinnang kirjas, kas äh, pagulasel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. nii et sanktsioonisüsteemid on tegelikult selles dokumendis juba sees. aga mida teha siis, kui inimesed on juba Euroopa Liidus, on hoopis teine küsimus ja Michelle'il on ka öö, äh, see teadmine olemas. nii et öö, äh, ootan koostööd kõikide variraportööride ning öö, äh, komisjoni kolleegidega. mina ise, minu büroo, büroo on ka avatud ja valmis läbirääkimised variraportööridega tulevad kahekümne viiendal aprillil esimesena kõne alla Äh, aga äh, tulge minu poole, pöörduge ja räägime konkreetselt selle raporti osadest, suur tänu. Uh, suur tänu Malinile ja kõigile teistele. ma arvan, et meil oli väga konstruktiivne arutelu ja tõesti suutsime aru saada sellest, et ümberasustamine on erinev teistest, teistest poliitikatest ja meil on vaja selleks usaldusväärne ümberpaigutuspoliitika. nii et äh, see peaks äh, äh, ja nüüd vähemalt olete hakanud tegelema sellega eelarveliste küsimustega, see oli tõesti väga-väga oluline. aitäh raportöörile, variraportööridele ja kõigile kolleegidele, kes sõna võtsid. suur aitäh. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. ma ei hakka teie aega raiskama oma igava sissejuhatusega ja annan kohe, eh, anname sõna eh, raportöörile, nii et Cecilia, sul on sõna. suur aitäh, Claude, aitäh kolleegidele eh, teie tähelepanu eest, kuna ma rääkisin väga pikalt oma raporti esitlusel, ma ütlen äh, nüüd äh, lihtsalt seda, et ma parema meelega nüüd kuulaksin teid ja ootaksin teie poolt esitatud muudatusettepanekuid praegusel hetkel. Äh, ma analüüsin teie mitmesuguseid ettepanekuid ja võin öelda, et kõige muudatusettepanekud esindavad kogu meie koja poliitilisi nägemusi, võin näha, et teatud valdkondades on selge suund käes ja selle üle mul on hea meel. tundub, et meil on võimas enamus, kes toetaks automaatset süsteemi näiteks äh, korrektiivse allokatsiooni osas äh, ja selle osas mul on hea meel. ja ja me kõik peame tegema suuri jõupingutusi, et kompromisse leida, et me saaks piisava eh, enamuse täiskogus ja ka komisjonis, sest poliitilistel põhjustel on see väga oluline. minu kohustus, privileeg ning kohustus on eh, leida meie kompromiss raportöörina, et eh, me kõik oleksime ühtsed sooviksin korrata oma kavatsusi raporti koostamisel. üks neist oleks leua tasakaal ning äh, tekitada äh, sidus ja vastupidav süsteem, mis koha peal toimiks. oleksin seda arutanud, olen seda siin arutanud äh, liikmesriikide ekspertide sidusrühmadega äh, E, ning e, see peaks, e, seega peaks minu lähenemine olema üsnagi tasakaalustatud. võttes arvesse, et teema on väga keeruline, on, oleks oluline, et meie poolt välja töötatud kompromissid garanteeriksid, et see süsteem suudaks säilitada tasakaalu ka pärast seda, kui kolleegid on esitanud muudatusettepanekud. see süsteem peaks tegelikkuses olema toimimisvõimeline, ta peaks suutma muuta olukorda koha peal ning see puudutab loomulikult kõiki liikmesriike. tegemist peab olema Euroopa reaktsiooniga äh, sellele, mis on Euroopa jaoks äh, probleem ja väljakutse, ükski liikmesriik ei suuda sellega üksi teha, samuti peab süsteem arendama kodanike ja liikmesriikide usalduse äh, ja samuti ka pagulaste usalduse ehk siis asüülitaotlejate äh, usalduse. Nad peavad tundma, et neid võetakse tõsiselt ja et neid koheldakse võrdselt, kus iganes nad ka parasjagu pärit ei ole. see peaks tähendama, et meil on paremad õiguslikud garantiid ja informatsioon ühelt poolt, teiselt poolt aga ka väga selged äh, ja äh, tugevad reeglid selle kohta, milline liikmesriik peaks enda peale võtma vastutuse eh, taotluse esitamise kohta ning eh, meil ei tohi kuidagi tekkida motivatsioon, tekitada motivatsiooni pagulastele, eh, et nad hakkaks süsteemist mööda hiilima. see on nende, üks põhjus selleks on ka nende enda turvalisus, sest äh, Äh, see teekond Euroopasse, illegaalne teekond Euroopasse on äärmiselt ohtlik, eriti, eriti alaealiste noor, noorukite jaoks. võin teile ühtlasi öelda, et see pole lihtne. oleme saavutanud äh, tuhat kakskümmend üks muudatusettepanekut, aga mitte keegi pole ka meile lubanud, et poliitiku töö peaks kuidagi lihtne olema. see asi läheb raskelt aga arvan, et parlament on valmis nüüd kodanikele näitama ja ka Euroopa valitsustele näitama, et kui meie teeme koostööd ja oleme ühtsed, siis suudame me leida ühtseid lahendusi, mis toimivad äh, ja mis aitavad olukorda koha peal muuta, sellepärast on meil vaja Äh, peame me olema võimalikult ühtsed ja peame olema tähelepanelikud detailidega, et säilitada teksti sidusus. me suudame selle äh, tee leida ja arvan, et teeme seda kõik koos. praegu lähme, sikutame igaüks natuke ise suunas, aga nagu me teame, pole meil suurimad probleemid eriarvamustest ülesaamiseks variraportööride vahel. kõige suuremad tõkendid on hoopis nõukogus ja seal oleks samuti oluline, et me suudaks poliitiliselt leida lahendusi ja et me oleme ühtsed, sest siis meie sidus lähenemine suudab äh, süstida energiat ka nõukokku ja paneb nad liikuma, nagu meiegi üheskoos liigume, nii et äh, sellega ma sooviks nüüd positiivse noodiga lõpetada, kõik on veel võimalik, poliitika on endiselt võimalikkuse kunst. Hey Jared, you, you, you're welcome. Eh, te võite plaksutada. ma ei tea, kas keegi sind kuulas, aga, mm, aga see, miks eh, inimesed ei kuula, on eh, üks põhjus on selles, kui tohutu suur ülesanne meie ees seisab. tegemist on väga suure teemaga. ja ma tean tõesti, kui suur töö sellesse teemasse läheb, nii et lähme nüüd kohe variraportööride juurde ja annan ja sõna kõigepealt proua Mussolinile. tänan, esimees oh.. meie leiame, et raportööri ähm, tekst on suurepärane alus läbirääkimiste pidamiseks. siin on selliseid punkte, mis, äh, mida võib muuta. mina rääkisin eelmine kord solidaarsusest ja paindlikkusest ja seda nii asüülitaotlejate koha pealt kui ka liikmesriikide koha pealt. ja täna tahaksin keskenduda punktidele, mis puudutavad julgeolekut, sest äh, need tõstatati mitmete kolleegide poolt. mina ei ole siin selleks, et äh, rääkida menetlustest Mm, kõik need standardtegevusmenetlused, äh, mis äh, mm, ja see puudutab ka Itaalia ja Kreekaga piirnevaid riike. näiteks äh, hotspotid meil on esimesed menetlused, julgeolekumenetlused, esimene intervjuu, eelidentifitseerimine, samuti käevõru numbriga ja samuti ka sõrve, sõlve, sõlvejälgede võtmine. tegemist äh, ühesõnaga meie liikmesriikidena tegeme, teeme nii-öelda e-, eeltöö ära selles osas, mis ta äh, Dublini äh, see ei ole kuidagi reglementeeritud, see, mis praegu toimub, nagu te teate, eh, Dublin, nagu te teate, eh, ei kohusta võtmast eh, sõrmejälgi. aga samas on see informatsiooni kogumise osas oluline ning need, kes soovivad kasutada Dublini süsteemi ehk siis olla asüülitaotlejad, nemad peaksid siis teatud reegleid jälgima, oleme selles osas tähelik-, tähelepanelikud, sest Itaaliale on äh, sohtus, äh, on ka tehtud etteheided sõrmejälgede võtmise osas ja selle kohustuslikkuse osas. mina olen teinud ettepaneku Eh, mõned muudatusettepanekud, millega mu fraktsioon tingimata nõus eh, ei ole. ma ei esitanud muudatusettepanekuid neis küsimustes, kus ma raportööriga nõus olen. esitasin selliseid muudatusettepanekuid, mis puudutavad kiirendatud menetlust, meie soovime seda säilitada ning kui tegemist on eh, julgeoleku küsimuse ja turvalisuse küsimustega ning kui äh, liikmesriik, taotlev liikmesriik soovib kasutada kiirendatud menetlust enne seda, kui Dublini kriteeriumid on käivituda jõudnud, siis eh, juhti, juhul kui eh, siis tuleb arvesse võtta ka seda, kas see eh, võib osutada, osutuda ohtlikuks liikmesriigi julgeolekule sest ärgem unustagem, et eh, need, kes, eh, see liikmesriik, kes on asunud eh, julgeolekuanalüüsi tegema, muutub kohe ka vastutavaks liikmesriigiks. lõpetuseks oleme soovinud ka seda, et me saaks muuta vastutus kohustuseks ka süüliameti Euroopas ja see puudutab ka vabatahtlike ümberasustamist või siis tagasisaatmist, sest nagu te teate, nelja nädala jooksul äh, läheb liikmesriigist vastuvõt- äh,, esmasest vastuvõtvast liikmesriigist pädevasse liikmesriiki ning äh, on võimalik äh, nelja nädala pärast pädevale liikmesriigile esitada tal on võimalus pöörduda vastuvõtva pädeva liikmesriigi poole, kuid ka mitte seda teha niisiis kõik see teeb, näeb ühtlasi käsi käes ka turvalisuse küsimustega. liikmesriigid peavad saama konsulteerida ka informatsiooni, mis on seotud ühtse registreerimisnumbriga, mis on selle alla kogutud ning äh, see muudatusettepanek on minu meelest samuti väga oluline ja muuhulgas äh, e, oleme esitanud ka äh, muudatusettepanekuid ülemineku aja kohta ning liikmesriikide kohta, kes soovivad seda vähendada viielt aastalt kolme aastani ja samuti vähendades arvu kolmekümnelt viieteistkümnele, et parandada kontrolli võimalusi ning siin on oluline ka perekonna defineerimine. meie vaatame, kuidas kvalifitseerub Dublini süsteemi ja muu juures kogu ehm, perekonna definitsioon, tegemist on väga laiendatud aruteluga, komisjon näiteks ehm, soovib eh, Dublinisse sisse viia õdede ja vendade küsimuse, me peame sel põhjal, eh, selle üle väga pikalt eh, rääkima, peame avatud olema, sest pere kes moodustab tuumperekonna. sest äh, kui äh, alustame Dubliniga, siis hiljem äh, muutub see teema seotuks ka väga mille teise küsimusega. ja alaealiste küsimus, see on eraldi arutelu. ma esitasin ka siin muudatusettepaneku, see puudutab seda, et peame alati võimalikult äh, tähelepanelikud olema äh, noored äh, alaealise õiguste kaitsmise osas, eriti hetkel, kui ta läheb ühest liikmesriigist teise, sest nad kaovad ära, sest lisaks sellele alla neljateistaastaselt ei tohi võtta sõrmejälgi ning see seega ei ole selgelt praegu võimalik jälgida äh, alaealiste asukohta ning kui äh, kui äh, alaealine saadetakse teise liikmesriiki, siis sellest hetkest peale silmapilkselt peab ta olema jälgimise all ja vastavate lastekaitseorganisatsioonide Eh, hoole all. nii et ühesõnaga on ju ilmselge, et sellisel juhul peaks eh, tähendama vastuvõtmis, integreerimisprotsessi ning ka õigusi. nii et kui noor läheb ühest liikmesriigist teise, siis võib juhtuda, et eh, võib see noor reisi vältel ära kaduda ning see on samuti punkt, mille osas peame arvesse võtma, et meil eh, peaks siin olema hea lähtepunkt, sest eh, see on seotud selle multitasking eh, tiimiga ja aga igatahes mind igatahes hirmutab see, kui võetakse kasutusele mingid automaatsed süsteemid alaealiste jaoks ja samas, kui meil ei ole äh, Äh, mingisuguseid jälgimis- ja äh, tuvastamissüsteeme, meil peab olema äh, võimalus jälgida ja hooldada neid noori, kes on võimalik väga, väga raskes olukorras. aitäh, Alessandre. kas ma pean lõpetama? ma kuulasin suure rõõmuga. suur tänu teile, härra esimees. me peame varsti lõpetama kogu selle teema ning meil on nii tohutult palju muudatusettepanekuid, nii et äh, ei, sa kindlasti ei jõua kõike lõpuni rääkida, ma pean andma sõna kõigile variraportööridele, aga suur aitäh. vabandust, et katkestasin. Elli, sotsialistide nimel variraportöör viis-kuus minutit maksimaalselt, ma, äh, häda on lihtsalt selles, et tegemist on arutelu Dublini teemadel ja ma tean, et äh, kõik soovivad hirmus pikalt rääkida, aga äh, laske, suur aitäh, esimees. suur tänu raportöörile ja variraportööridele ma tahaks esitada meie seisukoha. kogu minu muudatusettepanekud on esitatud lähtudes sellest, et need, kes põgenevad sõdade ja tagakiusamise eest, ei põgene konkreetsesse liikmesriiki, vaid põgenevad Euroopa Liitu, seega Euroopa Liit peaks käituma vastutustundlikult, olema solidaarne ning tegema kõik selleks, et asüülitaotlejaid jaotatakse võit, võrdselt liikmesriikide vahel, nagu seda ütlevad artiklid seitsekümmend kaheksa kuni kaheksakümmend, kuna parlament on juba korduvalt suurte eh, enamustega öelnud, et meil on vaja ühiseid lahendusi ja seega sidulus sellega, mille oleme hääletanud, näiteks proua Kienge raporti osas aprillis kaks tuhat kuusteist, kasutades eh, mis puudutas siis tegelikult tsentraliseeritud vastutust Euroopa Liidus ning eh, seega oleme ära kustutanud sissetuleku, sissesõitmise riigi põhimõtte, mis on Dublini süsteemi keskmes. me oleme selle asemel välja arendanud süsteemi, millel on teatud äh, kriteeriumite hierarhia ja mis puudutab automaatset äh, ümberasustamismehhanismi, mis võtab arvesse ka võimalikku ulatust äh, ja e, tartajate arvu. nagu e, proua e, Wikström ütles, tuleb ära hoida igasuguste lisafiltrite loomine, ma arvan, et tuleks anda suur prioriteet perekonna ühendamistele ja see puudutab eriti no, alaealisi. samuti soovime perekonna Äh, äh, definitsiooni laiendada, et paremini äh, peegeldada seda, kui kompleksne on perekonna definitsioon. me ei toeta komisjoni ettepanekut ja me selle asemel pigem komisjoni sanktsioneerimise ettekorra asemel teeta, toetame mõtet, et liikmesriikides tekitatakse huvi ja soovi süsteemi rakendada äh, me jätsime välja eh, finantssolidaarsus eh, panuse, sest leiame, et ei peaks olema võimalus ennast välja osta solidaarsusest liikmesriikide vastu ning samuti tuleb kaits-, jälgida inimõiguste eh, kaitsmist. me peame kaitsma alaealiseid ja inim-, nende inimõiguseid samuti. kuidas see süsteem peaks toimima meil? peaks äh, olema võimalik sellest rääkida hiljem, kõigepealt registreerimine esimeses äh, riigis, teiseks perekonna ühinemine, äh, muud ka Dublini kriteeriumid, muuhulgas sponsorlus, mis, mida kasutame pärast Kanada edukaid kogemusi ja et keegi ei saaks ka toetada tarbijat seni, kuni tema tingimused tema äh, taotlusele on vastatud, peaaegu peaks olema äh, keskus, mis tegeleks ümberasustamine, mis võtaks arvesse äh, ka seda, mis liikmesriigid jaoks huvi on, ehk siis näiteks keeleoskus, haridus ja muu selline. iga liikmesriik peab panema oma panuse, seega oleks lihtsam alustada neist, kellel on olemas juba mingisugused sidemed, mille on lihtsam, keda on lihtsam kodanikuühiskonda, äh, kodanikuühiskonda integreerida ja kui taotlejatel ei ole äh, äh, olulisemaid sidemeid või liikmesriigid keelduvad need arvesse võtta, siis tuleb anda võimalus valida kuue liikmesriigi vahel äh, mis äh, äh, on seotud nende referentsinumbriga, see aitaks suurendada vastastikust usaldust ja süsteemi tingimuste täitmist. see peaks olema valik, peaks olema võimalik kahel võimalusel, kui antakse äh, valeinformatsiooni perekonnaliikme viibimise kohta liikmesriikides või kui ei äh, Eh, registreerunud esimeses riigis, vaid on jätkanud sekundaarset edasiliikumist, sellisel juhul on ümberasustamise otsus automaatne, mis valitakse suvaliselt. nii me suudaks luua sidusa süsteemi ning eh, jätnud ära eh, stiimuli sekundaarselt liikumise loomiseks. meie muudatusettepanekud oleme üritanud näidata sellega, et muu Dublin on võimalik ja süsteem ei soovi üle koormata või karistada liikmesriiki, kes asuvad Euroopa piiridel, seega ma paluksin, et kolleegid võtaks arvesse seda, et me vaatame kolmandat korda Dublini määrust üle, kas me oleme võimelised selle korralikult korda tegema. <coughs> kas me oleme võimelised olema vastutustundlikud, kui nõukogu ei ole selleks võimeline me peame olema ambitsioonikad ja peame näitama kodanikele, et jah, me võime kõik koos tulemusi saavutada ja e, sellisel juhul on meie jõupingutused kõigi jaoks jätkusuutlikud, me praegu peame looma tõhusa Dublini süsteemi, lisaks sellele suudame näidata oma kolleegidele, me, oma kodanikele, Eh, kuidas on võimalik teha, leida eh, eurooplas, Euroopa ja globaalseid lahendusi, ükski liikmesriik sellega üksi aru eh, hakkama ei saa ja ma ootan, olen valmis täielikult koostööd tegema variraportööridega. E suur tänu, Heli ja härra Tolton, palun ECR nimel. suur tänu teile, juhataja ja tahaksin tänada Ceciliat ja variraportööre tehtud töö eest, eriti Ceciliat ja tahaksin nüüd siinkohal ka selgitada, mm, millised on meie muudatusettepanekud. kõigepealt äh, oli mul äh, minu jaoks oluline prioriteet see, et äh, liikmesriikidel on õigus võtta vastu need pagulased, kellel on soov minna teatud kindlasse liikmesriiki, aga loomulikult on see liikmesriigi ikkagi enda asi lõppsõna öelda liikmesriigid pigem peaksid vabatahtlikult olema valmis võtma inimesi, selle asemel, et sundida neid, siis tunnevad ka äh, sinna pagenud, et nad on äh, seal teretulnud. aga täpselt sama tähtis on see, et äh, ainult äh, üks kord oleks võimalik äh, inimesel liikuda pärast seda, kui ta on saadetud vastutavasse liikmesriiki vaba valik liikmesriigi puhul on äh, risk selles, et äh, taotlejad ja need, kes äh, tahavad võtta ette selle ohtliku tee Euroopasse, jääb vale mulje, et on võimalik lihtsalt valida kohta ja see tähendab seda, et rohkem inimesi riskib oma eluga, et jõuda Euroopa kallastele ja minu arust ei ole see mõistlik tee edasi samuti teen omad muudatusettepanekud, et rõhutada seda, kui tähtis on äh, info kvaliteet, mis taotlejatele on antud ning äh, nad peavad olema ja jääma informeerituks oma õigustest. samuti on tähtis äh, see, et me tagame, et vastavus, vastuvõtt kontrollid võivad äh, liigset äh, survet äh, avaldada süsteemile ja mõningad inimesed peavad ootama tehtud, oma kohta tehtavad otsuseid väga kaua. samuti on oluline võtta arvesse laste kõige paremad huvid ja see tähendab ka seda, et alaealised tuleb suunata esimese saabumise riiki, kui see on nende parimates huvides ja edaspidisesse registreeritud riikidesse, kui see on lapse huvides. kindlasti ei tohi me julgustada lapsi ilma saatjata reisima ähm, äh, mööda Euroopat ringi, sellepärast nad võivad inimsmugeldajate kätesse langeda. ma arvan, et see süsteem sellisel kujul ikkagi ei äh, toeta ja sellepärast ümberjaotamise äh, ettepaneku teen, et see võiks olla vabatahtlik ning äh, suunis arv võiks olla ette nähtud liikmesriikidele ja mitte kohustuslik arv. ning äh, liikmesriikide ümberjaotamine võiks toimuda nende oma otsusel äh, ja mitte mm, konkreetsete taotluste arvu kohaselt. inimest, riigide karistamine, kui nad ei võta inimesi vastu, ei ole õige tee edasi ja niimoodi ei ole ka põgenikud, ei tunne, et nad on siia teretulnud ma arvan, et meil on üleüldiselt äh, rahatrahvi kustutamise osas tehtud ettepanek hästi läinud ja äh, see aitab ka toetada solidaarsust liikmesriikide vahel, aga ma arvan, et ühte rahatrahvi ei tohiks või mitte asendada teisega ja siin meie fraktsioon ka niimoodi lähtub. suur aitäh Ceciliale tehtud töö eest ja ootan teiste väliraportööridega koostööd niimoodi, et me saaksime äh, kõige parema, kõiki rahuldava väljundi sellele. suur tänu. Äh, proua Lämbets järgnevalt, palun. suur tänu. mis puudutab meie vaatepunkti, siis meie, nii nagu teisedki kolleegid, ei äh, teinud siin äh, muudatusettepanekuid kohtades, kus me oleme nõus äh, muudatusettepanekutega, mis on teinud juba raportöör, ähm, aga mõnes kohas siiski tahtsime. üks osa on just see trahvide küsimus, äh, vastuvõtutingimuste vast- äh,, tagasivõtmine või muu. siin ootame ja loodame näha midagi, kus meil on võimalik põhiõiguste teemal midagi ära teha ja siinkohal on väga tähtis ka see, et kui me peame silmas pidama, et praegusel hetkel on meil teatud riigid, kes on äh, suure surve all, see on muutunud ja võib muutuda ka tulevikus. nii et ma arvan, et äh, kui liikmesriigid äh, vaatavad seda küsimust ja kui meie seda asja uurime, siis meil tulebki seda täpselt silmas pidada, mõned need, kes ei ole valmis tänaste solidaarsusmeetmetega, eh, jõuavad selleni tulevikus, ehk et neil on seda vaja, nii et on vaja kontrollida täpselt, eh, mis on eh, meie ees siin praegu, milline ettepanek on tehtud. siis muudatusettepanekud, mille oleme teinud ise. mainin neist mõne komplekti. esimene teemade ring on perekonna definitsioon ja ma saan aru inimestest, kes ütlevad, et meil on vaja tagada äh, et meil oleks äh, ühtne lähenemine sellele küsimusele. aga teisest küljest on meil vastuvõtutingimused. ja see äh, konkreetne direktiiv on ülevaatamine, kus äh, meil ei ole võimalik üldse perekonna definitsiooni kõneks võttagi. ja me peame hoolitsema selle eest, et meid ei sunnitaks mingisugustele otsustele, kuna tegemist on ülevaatamise protseduuriga ja me ei ole saanud korralikult sõna sekka öelda siis, kui me veel vaatame perekonna definitsioone asüülitaotlejate puhul, siis need on inimesed, kellel on olnud väga rasked olud vaja läbi teha ja me peaksime seetõttu mõtlema äh, niimoodi, nagu komisjon on teinud ettepaneku, aga minna sealt veel edasi äh, perekonna definitsiooniga. ja siis edasi küsimus äh, Äh, kui teil on äh, partnerlus, olete oma partneriga koos, siis tuleb minna liikmesriigi liikmesriiki, kus nende suhe on tunnustatud äh, õigusorganite poolt ja kui ei ole, siis tuleb ja peaks olema neil inimestel õigus liikuda. tegemist on väga isiklike intiimsete suhetega inimeste vahel ja ma arvan, et selliseid asju peab arvesse võtma. siis liikumised teiste puhul kui pereliikmed. sellepärast me arvame ka, et asüülitaotlejad ei ole võib-olla mingisugused almusesaajad, neil on ka oma õigus, nad on osalised selles protsessis ja kui me tõsiselt võtame seda, et inimesed võivad ise jõuda selleni, kas minna tagasi oma koduriiki või mitte, siis on integratsiooni küsimus väga tähtis. see on asi, millest äh, liikmesriigid küll räägivad äh, äh, pidevalt ja tugevalt, nii et me peame selle peale mõtlema. meil on mitmed muudatusettepanekud, mis lähevad äh, siin kaugemale, räägitakse keelest, äh, kultuurilistest side, sidemetest, professionaalsetest äh, sidemetest, kõik on need asjad, mis aitavad kogukonnaga inimest seostada, annavad neile lisatuge niimoodi, et liikmesriik ei peaks üksi ainult pingutama. ja minevikus oleme juba ka öelnud, et me toetame seda mõtet, et inimestel on võimalik liikuda siis, kui on neil mingisugune mm, Mm, juba grupp teisi inimesi ees. ja me ei peaks mitte vaatama siin, äh, millised malendid meil käes on ja käia inimestega ringi nagu objektidega, selle asemel vaatame, millised kogukonnad on kuskil arenenud äh, ja äh, laseme inimestel võib-olla rohkem kanda kinnitada, kui panna kokku lihtsalt erinevate taustadega inimesed nii et äh, raportööri lähenemine äh, vastuvõetavuse menetluse osas, kui vastuvõetavuse menetlus äh, seada paika, siis esimese sisenemise riikide puhul on riikidel väga suur töökoormus ja sealt ümberjaotamise menetlused üldse algust ei pruugi saadagi, sest nad on lihtsalt ülekoormatud, nii et mõtleme solidaarsusmehhanismi peale ja siis oleme teinud ka mitmeid muudatusettepanekuid mille oleme põhiõiguste agent, ametist äh, saanud sisendina, äh, see on seotud asüülitaotlejatega. me teame, et äh, paljudes meie liikmesriikides seatakse kahtluse alla esimesed otsused ja sellepärast me tahame, et protsess kiireneks, nii et inimesed ja süsteem saaksid tõhusamalt koos töötada ja seda kiiremini. suur tänu! aitäh, FTD nimel äh, saaks sõna härra Koraa, äh, kes äh, suur tänu, ma esindan Laura Ferrarat. praegune punkt on väga tehniline, sellel ei ole poliitiliselt võib-olla väga suurt väärtust, põhimõtteliselt tähendab see Dublini süsteemi üle vaadatud äh, vaatamist ja meie esitasime mõningad muudatusettepanekud ja rääkisime täpsemalt ka sellest, millised äh, on meie seisukohad. näiteks äh, jätame välja kriteeriumi, mille kohaselt äh, asüülitaotluste läbivaatamist nõuab, peab tege-, läbi viima esimene vastuvõttev liikmesriik, sest see on üks põhilisi vajakajäämise praegu süsteemi juures, vaid pigem äh, tegeleb sellega äh, see liikmesriik, kuhu soovib äh, asüülitaotleja edasi minna või kuhu ta saadetakse edasi. teine asi puudutab perekonna definitsiooni komisjoni ettepanekus. seega vaatame üle ka perekondade ühendamise süsteemi ja kui asüülitaotlejal ei ole perekondlikke sidemeid liik-, eh, mõnes liikmesriigis, siis tuleb taotleda, eh, eh, garanteerida liikmesriik, võrdne suhtumine kõikidesse liikmesriikidesse ja asüülitaotlejate võrdle jaotamine. see on kohustuslik kõigi liikmesriikide jaoks ja vastasel korral on tagajärjed väga tõsisel, tõsised peame aluseks võtma mitmesugused kriteeriumid, mille eh, kohas, millest üks on näiteks eh, elanike arv ja ka töötute arv. peale komisjoni poolt välja pakutud ettepanekuid soovime, et arvesse võtame, võetakse arvesse ka eelnevaid kogemusi liikmesriikidesse ning võimalikke sotsiaalseid programme ja selle olemasolu liikmesriikides ja nagu raportöör tegime ettepaneku katkestada eh, struktuurifondide toetuste maksete läbiviimine nende liikmesriikide jaoks, kes keelduvad oma kohustusi täitmast. Eh, ja eh, muidu me lihtsalt soojendame õhku tühjade sõnadega. ning me ei saa olla nõus sellega, et eh, eh, põhil-, et esmane pädevus langeb alati esmase, esimesele vastu, esimesele vastuvõtvale riigile. me soovime säilitada ümberasustamise süsteemi. E, praeguse süsteemi säilitamine ei ole lahendus, me peame e, e, Eh, peame praegu üle vaatama ka selle, millistes liikmesriikides on süsteem liiga suure surve all. me ei saa ka lubada solidaarsuse puhul ehm, eh, mingisuguse solidaarsuse peatamine või pidurdamine mõneks eh, ajaks. ühtne süsteemi, asüülisüsteem on juba mitu aastat olemas olnud ja see ei tähenda seda, et ainult üks liikmesriik peab äh, tegelema äh, pagulaste vastuvõtmine, see on lihtsalt äh, võimalus kõrvale hiilimiseks liikmesriigide jaoks, kes soovivad oma kohustustest kõrvale hiilida. niisiis, see tähendab seda, et on liikmesriigid, kes ei ole nõus isegi mõnda tuhandet pagulast vastu võtma, nii et soovime konkreetselt toetada ja aidata raportööri ning loodame, et äh, meil on võimalus kõik need äh, ebakohad äh, ja vead ära parandada praeguses süsteemis ja see muidugi, selle, see sõltub ka sellest, kas liikmesriigid oma kohustusi täidavad, aga vastasel korral pole mingisugusest usaldusväärsusest mõtet rääkidagi. <clears throat> okei, thank you uh,. Now uh, uh, we finish. suur tänu. variraportöörid on nüüd sõna saanud ning annan sõna ollakse ära lennanud selle rahvaparteis. tegelikult on kurb, et see ettepanek siin on. sellepärast, et solidaarsus, millest paljud on rääkinud, paistab, on kuskile kadunud mina ei ole mingisuguste kohustuslike kvootide, ümberpaigutamise kvootide poolt Euroopa Liidus aga kui ähm, midagi on viimaste aastate jooksul selgeks saanud, siis see, et kui me jätame vabatahtliku algatuse hooleks asjad, siis ei tule sellest mitte midagi välja. nii et ähm, me peaksime igal juhul kuidagi tagama, et meil oleks ähm, mingisugune piisav vastutuse jaotus Euroopa tasandil. mul on üks küsimus, võib-olla rumal küsimus, aga kui asi puudutab seda viite valemit, siis öeldakse, et äh, ümber saadetud äh, inimeste arvu tuleb arvesse võtta varjupaiga taotlejate äh, arvu määramisel üldisemalt, kas kohustuslik ümberpaigutamise süsteem Euroopa Liidus sobib sinna konteksti, ütleme, et kui rohelised võidavad järgmisel aastal Ungaris valimise hüpoteetiliselt ning otsustavad äh, ümber asustada kakssada tuhat inimest Ungarisse, millega nad äh, sellest arvutusest lähtuvalt äh, täidavad oma kohustuse, kas siis need inimesed äh, kohustuslikus korras ümber paigutatakse ka teistesse liikmesriikidesse? ümberasustamise pingutusi tuleks loomulikult arvesse võtta, olen sellega nõus, aga kuidas täpselt seda teha, ma ei ole selge, et selge, kuidas see praeguses olukorras rakenduks ja mul oleks hea meel, kui keegi heidaks sellele küsimusele natuke rohkem valgust. aitäh! härra Raadep, palun. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия имаше уникална възможност komisjon on kasutanud võimalust ning üritab õigust varjupaiga valdkonnas muuta. Euroopa Parlament on uut lähenemist oodanud juba pikka aega. tegemist peaks olema süsteemiga, mis oleks soodus varjupaiga taotlejate jaoks, aga äh, aitaks ka neid liikmesriike, kes on Euroopa Liidu välispiiridel. komisjoni ettepanekuga ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel oleme esitanud muudatusettepanekuid selleks, et äh, aidata neid äh, riike, kes on piiridel, Kreeka, Itaalia, Bulgaaria. me ei tahaks, et need riigid peaksid äh, tulevikus vastutama ainult üksinda tuhandete varjupaigataotlejate taotluste läbivaatamise üle. meie jaoks on oluline see, et varjupaiga taotlejad saadetakse oma esimesse vastuvõturiiki tagasi. mõistan teiste liikmesriikide muret teisese rändega seoses, aga neli, neli-viis riiki ei suuda kogu seda rändekoormat kanda, kui teised keelduvad isegi tehnilist abi osutamast ning piiratud määral vastuvõttu pakkumast pöörduksin raportööri ning variraportööride poole ning paluksin, et välja töötatakse süsteem, mis oleks tõhus ning see aitaks neid liikmesriike, kes praegu peavad kriisi kõige suuremat koormat oma õlul kandma. Dublini süsteemi tuleb muuta, kuivõrd see süsteem on ebatõhus ning äh, rändevood on praegu liiga suureks surveks. Merci, madame la présidente suur tänu, proua esimees. tahaksin tänada proua Cecilia Wikströmi tehtud töö eest, tegemist on äh, keerulise teemaga. libekomisjonis oleme korduvalt rõhutanud, kui oluline on see Dublini määrus põhjalikult üle vaadata, viimaste aastate rändekriis on näidanud, et Dublini süsteem ei suuda meie eesseisvaid probleeme lahendada. vastutuse jaotamise äh, meetmed solidaarsuskriisiga seoses on toonud liiga suure surve sellistele riikidele nagu ka Itaalia, Kreeka ja Bulgaaria. ja see on mõjutanud kogu Euroopa süsteemi negatiivselt, meie varjupaigasüsteem ning Schengeni toimimine kannatavad. loodetavasti uued sätted, mille üle praegusel hetkel läbirääkimisi peame, ei um, ole sama ei tee sama viga kui varem, ei korda varasemaid vigu. ja need asja, ma olen muudatusettepanekuid esitanud selleks, et äh, nende riikide geograafilist asukohta, kes kõige rohkem koorma all kannatavad, võetakse arvesse kogu varjupaiga süsteemis. Euroopa Liidus on äh, praegu ainult suhteline selgus selles osas, kui palju inimesi registreeritakse ja perifeeria riikides ei ole arvud selged ja sada viiskümmend protsenti ähm, piirmäär, mis on kehtestatud äh, korrektiivse ümberjaotamise mehhanismi rakendamiseks, on liiga kõrge piirmäär. sellepärast, et see eeldab seda, et varjupaigasüsteem äh, kõnealuses liikmesriigis lihtsalt kokku valise, variseb. ja meil oleks vaja ennetavaid meetmeid äh, ennekõike sellise äh, olukorra vältimiseks. praegusel hetkel võib tekkida olukord, et, äh, et praegune süsteem on ebatõhus. ja juhul, kui varjupaigataotlus tagasi lükatakse ning sisserändaja tagasi saadetakse kolmandasse riiki, siis läbivaatava riigi äh, vastutus peab sellega lõppema, sellepärast et äh, sama inimese tagasisaatmine sellesse riiki iga kord, kui ta peaks uuesti tulema, äh, kui riik on juba varjupaiga taotleja, taotlus on ühe korra läbi vaadanud, sellel pole mitte mingisugust mõtet, et see riik peaks ka edasi olema vastutav. proua Kinge. suur tänu teile mina arvan, et äh, me peaksime aru saama sellest, et me räägime Dublini süsteemi reformist ja see äh, on oluline samm edasi ja ka sellepärast peaksime praegu võimalust kasutama. praegusel hetkel me räägime vastutustundest ja sellest, et äh, Dublini määrust tuleb radikaalselt ümber teha. hoolimata sellest ma näen, et me ei ole veel piisavalt kaugele jõudnud, sest äh, oleksin soovinud väga ambitsioonikat ettepanekut, meil parlamendis on anda kohustus anda selge vastus nii vastimeeste vastuvõtte riikide valitsustele kui rahvastele. praegune määrus on tekitanud suure kriisi ja see tähendab seda, et muudatusi, põhjalikke muudatusi väga vaja, me ei saa samas võimus enam jätkata me ei saa lihtsalt teha väikeseid kohaldusi, me peame liikuma tsentraliseeritud süsteemi suunas, me peame välja töötama ambitsioonikama ettepaneku ja eh, peame tegema koostööd ka liikmesriikidega võimalikult eh, tihedalt, peame solidaarsusprintsiipi edasi arendama, sest täielikult me ei ole seda veel rakendanud seda kasutada on Dublini süsteemi eh, esmane, ehm, esmane võimalus. oleme möödunud aastal, me hääletasime ka resolutsioonis holistilise lähenemise kohta tsentraliseeritud süsteemi loomiseks ning mina jään selle seisukoha juurde E peaks kõik leidma, kõik muudatusettepanekud, mis sellesse ettepanekusse sisse peaks minema, meil on vaja tsentraliseeritud süsteemi, meil pole kohaldusi enam vaja, sest äh, aeg läheb ja äh, immigratsioon ei peatu, meil on vaja lihtsalt uut koheldamist ja lõpetuseks tahaksin öelda, et peame otsima võimalust äh, leida lahendusi meile ei eh, ole praegusel eh, hetkel legaalseid, eh, legaalse immigratsiooni jaoks mingisuguseid võimalusi, peame kaitsma neid, kellel on kaitset vaja ja see ja selleks me peame tegelikult tõsi, tegutsema mitte poolikult, meil on suur vastutus praegu ning meie parlamendikana ei saa lubada, et samas vaimus jätkatakse, vaid midagi peab muutuma. Now last but not least, Mrs Gabriel Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала на първо място най-напред да благодаря за ангажимент. Suur tänu! mina omalt poolt tahaksin ka teid tänada selle tehtud töö eest ning põhjaliku töö eest. proua Cecilia Vikström, me teame, kui raske on töö selles valdkonnas ning omalt poolt äh, toonitaksin veel, kui oluline on konstruktiivne lähenemisviis Dublini süsteemi reformimisele. solidaarsus peab olema tagatud, meie väärtused vajavad kaitsmist ja see ei tohi jääda ainult tekstiks paberiks, meil on vaja ka paberil, meil on vaja ka konkreetseid meetmeid selle toetuseks ning tuleb arvesse võtta seda, et liikmesriigid, kes on rindejoonel, kellel on nii-öelda, kellel on Euroopa Liidu välispiir, aitavad ja kes on alati konflikti piirkondadest tulevate inimeste rände teel esimeseks kontaktpunktiks. Nendel riikidel on vastutus nende taotluste esimese läbivaatamise eest ja see põhimõte on kogu meie süsteemi halvanud, selleks et süsteem oleks tugevam ja õiglasem, tuleb vastutus liikmesriikide vahel jagada ja äh, tuleb lähtuda sellest riigist, kus esitati esimene taotlus, mitte sellest riigist, kes esimesena sisse, äh, kust esimesena siseneti. ja meie ettepanek on ka peatamise liikmesriigi pädevuste peatamisega usel, kui äh, inimene on äh, rohkem kui kolm kuud sellel territooriumil ja jällegi äh, ümberjaotamise käivitamise ülemmäär vajab ka ülevaatamist, see sada viiskümmend protsenti tuleb muuta selline lähenemisviis ei ole asjakohane, kavatseme kaitsta finantsvastutuse klauslid ja liikmesriigid, liikmesriikidel peab olema õigus ka varjupaigataotlusele ei öelda, kui on tegemist julgeolekuohuga selle taotluse puhul. ja kui riiki sisenemise, riigist väljumise süsteem käivitub, siis äh, see peaks olema teiste süsteemidega äh, kooskõlas ning peaks aitama ära hoida teiseseid liikumisi. minu ettepanek oleks, et kui on esitatud varjupaigataotlus äh, ühes liikmesriigis, siis peaks olema võimalik kontrollida selle riigi turvalisust andmebaasidest ning äh, uurida tema isikut. sellele tuleb äh, rõhku panna meie tehtavas töös. suur tänu, kolleegid, loodetavasti jõuame reformi osas ka kompromissidele isekeskis. oleme veendunud, et, et ainult ühiselt tegutsedes on meil võimalik rändekriisi väljakutse seljatada ja me oleme valmis pingutama, et Euroopa süsteem saaks paika. Eh, now before, eh, before I give the floor. Eh. suur tänu ja kui enne, enne kui annan sõna meie raportöörile, kuulaksin ära, mida on komisjonil öelda ja mida on nõukogul öelda. härra Rian siseasjade peadirektoraadist. aitäh! proua esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile, proua Vikströmile läbimõeldud raporti projekti eest, mida meile tutvustati juba paar nädalat tagasi. suur tänu ka variraportööridele, suur tänu kõikidele liikmetele, kes äh, tutvustasid äh, siin neid muudatusettepanekuid, mida oli üle tuhande. Äh, see näitab, kuivõrd keeruline see määrus on aga näitab ka seda, et see teema on äh, meie kõigi jaoks väga tähtis. seda on toonitanud paljud ka tänastest sõnavõtjatest. komisjon on kaalunud neid muudatusettepanekuid põhjalikult ning äh, ootab äh, juba pikisilmi teie raporti lõppversiooni. tuletaksin teile vaid põgusalt mööda, et aasta tagasi, eelmise aasta aprillis avaldas komisjon teatise, kus me väga otsekoheselt kirjeldasime Euroopa ühise varjupaigasüsteemi puudujääke ning äh, Dublini süsteemi puudujääke. süsteem, äh, süsteemi ülesehitus oli puudulik, selle rakendus äh, jättis soovida ja see süsteem ei sobinud ulatuslike rändevoogude olukorra jaoks, äh, menetlused võtsid liiga kaua aega, olid liiga keerulised. süsteemil on mitmeid omapärasid, mis tekitavad probleeme, nagu näiteks vastutuse ülekandmine, mis on võimalik ainult teatavatel tingimustel ja loomulikult äh, juba see asjaolu, et äh, välispiiride liikmesriikidel on liiga suur koorem proportsionaalselt. kõik need asjaolud on toonud kaasa selle, et teiseseid liikumisi on palju liikmesriikide vahel ning teatamal määral on meie määrusele üles ehitatud süsteem viimaste aastate jooksul kokku varisenud. komisjon jõudis järeldusele, et määrus praegusel kujul ei ole kestlik ning tegime eelmise aasta maikuus ettepaneku reformi kohta. selles ettepanekus oli sees üks väga uus element, suur uus element, mis on ka peamiseks muudatusettepanekute allikaks siin ja see on ka olnud ka nõukogu peamiseks arutelude teemaks. nimelt korrekti-, korrektiivse ümberpaigutamise ümberjaotamise mehhanismi ettepanek, millega aidatakse liikmesriikide koormat kergendada, kui on teatav varjupaigataotluste määr juba esitatud ja see määr sõltub rahvaarvust ning SKP-st. pärast seda on nõukogus olnud põhjalikud arutelud sellel delikaatsel teemal. ka kõige kõrgemal tasandil on toimunud arutelud ja kui nendes aruteludes jõutakse järeldustele, ühise seisukohani, mille nõukogu loodetavasti siiski leiab, siis äh, ootavad meid ees arutelud nõukogu ning parlamendi vahel. kogu selle protsessi lõpptulemus peaks olema tasakaalustatav, äh, tasakaalustatud, äh, teostatav ning prognoositav ning õiglane ning kestlik. see eeldab kompromisse kõikidelt osapooltelt, kuid komisjon on veendunud, et selline tasakaal on saavutatav, et äh, õiglane tulemus on saavutatav. ja ühesõnaga vastan ka härra Lennartsile. see oli vist ainukene konkreetne küsimus, mis oli suunatud tänase mõttevahetuse jooksul komisjonile. tõesti komisjoni ettepanekus on sees, et liikmesriigi õiglane osa ei peaks kajastama mitte ainult varjupaiga, esitatud varjupaigataotluste arvu, mille eest liikmesriik vastutab, vaid ka neid isikuid, mida liikmesriik on otsustanud ümber asustada. ümberasustamise arvessevõtmine tuli sisse sellepärast, et tahtsime tõesti äh, rahvusvahelise kaitse vajajate koormata äh, adekvaatselt kirjeldada ning äh, samal ajal luua stiimuli äh, liikmesriikidele rahvusvahelise kaitse vajajate ümberasustamiseks. kuid härra Lennarsile ütleksin, et komisjon ei kavatse asju korraldada nii, et üks, üks liikmesriik äh, võib ühepoolselt otsustada massiviisiliselt inimesi ümber asustada ning äh, et need inimesed siis äh, seejärel äh, jaotatakse teiste liikmesriikide vahel ümber. komisjon on teinud oma ümberasustamise määruse teemalise ettepaneku ning menetlusdirektiivi muutmise ettepaneku ja kui kõiki neid kolme instrumente vaadata tervikpildina, kui nad siis äh, läbirääkimiste faasi läbivad, siis äh, saab selgeks, et selline stsenaarium äh, ei ole võimalik. aitäh! suur tänu! ja Malta eesistuja samuti. Uh, aitäh! suur tänu, äh, raportöör, variraportöörid, äh, suur tänu liikmed äh, selle töö eest, mis on selle teemavaldkonnas ära tehtud ning samuti muudatusettepanekute koostamise eest. mul oli võimalik varasematel liibekomisjoni koosolekutel tutvustada meie enda tööd ja seetõttu piirdun täna sellega, et et ütlen, et ähm, panin usinasti kõrva taha kõik, mida te ütlesite ja see pakkus meile palju mõtlemisainet, aitäh! suur tänu! ja nüüd on siis aeg kokkuvõteteks, Cecilia Wikström, palun, teil on sõna. suur tänu! kallid kolleegid, teie panused ei üllatanud, üllatanud mind mitte üks raas, mitte kellelgi ei õnnestunud mind üllatada, kas pole naljakas? me oleme ühtne meeskond ja me hakkame nüüd välja töötama kompromissmuudatuse ettepanekuid, et see tekst oleks järjepidev, et see tekst oleks vettpidav. ja ma tahaksin toonitada kolleegidele, kes ei ole olnud minu läbirääkimiste meeskonnas, et esimest korda, esimest korda on Dublini määrusest saamas solidaarsuse vahend meie oleme valmis andma endast kõik, et eesliini liikmesriikide koormat kergendada. sellele juhtisid tähelepanu variraportöörid, see tuleb äh, kristallselgelt välja ka minu raportist. meil on vaja Euroopa lahendust Euroopa probleemile. tegemist on probleemiga, millega tuleme, mille lahendamisega tuleme toime ainult siis, kui jääme ühtseks ning tegutseme üheskoos. härra Leenarts äh, kirjeldas probleemi väga Äh, täpselt. oleme proovinud äh, erinevate süsteemidega, vabatahtlike algatustega nõukogus äh, asjaga toime tulla, aga see ei ole õnnestunud, nüüd me peame tagama siiski õiglase koorma jaotuse kõikide liikmesriikide vahel, oleme muutnud mõningaid ähm, punkte, murepunkte, võiks öelda isegi kõiki murepunkte, mille tõstatasid äh, Bulgaaria kolleegid oleme korrektiivse ümberjaotamise mehhanismi käivitamise piirmäär, määra alandanud, komisjoni ettepanek oli sada viiskümmend, mina olen alandanud selle sajandale protsendile ja seitsmekümne viie protsendi saavutamisel jällegi see korrektiivne mehhanism peatatakse meie jaoks on kõige olulisem see, et äh, looksime sellise süsteemi, mis oleks neutraalne täna on olukord selline, et Itaalia ja Kreeka eesliini liikmesriigid kannatavad, homme võivad äh, samasuguses olukorras olla Poola ja Leedu, kui midagi juhtub meie idapiiride. kui midagi hakkab juhtuma Lähis-Idas, siis äh, Küpros võib sattuda samasugusesse olukorda. me peame nägema laiemat pilti. me alustasime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kriisist lähtuvalt, aga tulevikus võivad esile kerkida uued probleemid, mis vajavad samuti ainult Euroopa lähenemist ning see tuleb arvesse võtta. sellisel moel luua süsteem, mis on vettpidav, vastupidav ning äh, mis muudab äh, praegust äh, reaalsust. meie praegune süsteem on läbi kukkunud, on puudulik ning meil on ainulaadne võimalus seda olukorda muuta Euroopal on seda vaja, selles pole vähimatki kahtlust ning äh, sellest sõltub Euroopa Liidu usaldusväärsus. meie oleme valmis anda endast, andma endast parima, et olukorda parandada. suur tänu äh, kõigile, kes on selles töös osalenud, jätkame omavahelist äh, mõttevahetust kompromissmuudatusettepanekuid välja töötades aga praeguseks suur tänu kõigile tehtud töö eest, esitatud muudatusettepanekute eest oi-oi, äh, minge jõulupuhkusele, vabandust, vabandust, äh, ruttasin ajas ette, minge lihavõttepuhkusele, puhake, ammutage inspiratsiooni, lugege häid raamatuid ja unustage halb poliitika. tulge siis värskelt puhanuna pärast lihavõttepuhkust tagasi ning äh, jätkakem oma koostööd pärast suurepärast lihavõttepuhkust. suur tänu! heade soovide eest. järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number viisteist, rahvusvahelise kaitseseisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohaldamise eesmärgil Euroopa Liidu ühiste turvaliste päritoluliikide nimekirja kehtestamine järgmine päevakorrapunkt äh, käsitleb siis Euroopa Liidu ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja äh, vastuvõtmist, äh, raportööriks on proua Silvi Guillamma ja Malta eesistuja annab oma tagasisidet, on toimunud mitmeid variraportööride kohtumisi ja tehnilisi kohtumisi ja väga palju tööd on tehtud läbirääkimiste meeskonna poolt. nõukogu aga üllatus-üllatus teatas meile hiljuti oma otsusest peatada arutelud sellel teemal ning kavatsetakse arutelusid jätkata ühise, ühiste päritoluriikide nimekirja arutamist seoses varjupaigamenetluse määruse aruteludega. mina olen libekomisjoni aseesimees ja mul on sellest otsuse, selle otsusele kahju sellega ei täideta institutsioonide vahelisi kohustusi ning see pole meie aluslepingutega ega üldiste tavadega kooskõlas. proua Silvi Guillaume on koostanud töödokumenti ja selgitanud oma seisukohti kõigepealt annan sõna meie raportöörile, seejärel saab sõna Malta eesistuja ning seejärel on võimalik sõna sekka öelda variraportööridel ning teistel liikmetel, kes soovivad sõna saada. proua Guillaume, palun, teil on sõna. Oui, je voulais euh, devant vous faire le... tänan, ma tahan teile esitada ülevaate aruteludest, mis on, äh, äh, mis toimusid äh, Ehm, selles küsimuses rahvusvahelise kaitseseisundi andmine ja äh, turvaliste päritoluriikide nimekiri. nagu te teate, on tegemist äh, pisut äh, koormava teemaga, sest, sest see võib puudutada nii raporti sisu kui ka metodoloogilist koostamist meenutan seda, et libe koostas enda seisukoha kaks tuhat kolmteist juulis ning äh, arutelud hakkasid käima äh, komisjoniga ja nõukoguga, mis äh, oli, jätsid välja seitse riigi, see puudutas siis seitset riiki, kes oli otsustatud, mis oli, mis ta oli siis loetakse komisjoni poolt turvalisteks liikmesriigi, turvalisteks päritoluriikideks nagu Lääne-Balkani riigid ja Türgi. ja me äh, oleme praegu keskendunud neljale põhimõttele, kõigepealt äh, see, kuidas äh, koos toimivad liikmesriikide turvaliste riikide nimekirjad Euroopa oma, samuti põhimõtted, mille alusel liikmesriik, mingisugune riik nimetatakse turvaliseks riigiks, eh, kuidas eh, põhimõtted üle vaadata, kui olukord järsult negatiivsemaks muutub ning põhiõiguste eh, säilitamine. oleme kolm korral kohtunud variraportööridega ja arutelud on läinud metodoloogiliselt hästi, ehk siis kuidas otsustada, kas riik on turvaline ja kuidas ta lisada piir, nimekirja ning milline, eh, millisel põhjusel eh, näiteks eh, otsustada, et riik ei ole enam turvaline ja ta tuleks nimekirjast välja arvata. ning praegusel hetkel on raskusi olnud põhiõiguste harmoneerimise osas. erinevalt Euroopa Parlamendile, erinevalt parlamendi seisukohtadest soovib nõukogu endiselt säilitada äh, liikmesriikide nimekirjad ja Euroopa äh, turvaliste riikide nimekiri. võib isegi juhtuda nii, et äh, äh, nimekirja satuvad riigid, kes sinna veel ei ole. praegu ei läinud hästi edasi ka põhiõiguste küsimus, sest sest nõukogu ei soovinud seda minu jaoks äh, ja paljude variraportööride jaoks, kes minuga kolmepoolsetel läbirääkimistel kaasas käisid, äh, tundus väga raske luua Euroopa nimekiri ilma, et me saaks sealjuures rääkida, millised menetluslikud äh, tulemused sellel võiksid olla inimeste jaoks, kes riikidest pärit on. see tähelepanelikkus ja kontroll on eriti oluline võttes arvesse, et turvalise päritolu riigi äh, küsimus muutub kohustuslikuks, see kontseptsioon muutub kohustuslikuks kõigi liikmesriikide jaoks, samas kui seni on see olnud äh, valikuline. seega oleme äh, üritanud välja tööt-, üritasime välja töötada kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tasakaalustatud lähenemine, mis võtab arvesse süsteemi tõhususe ja asüülitaotlejate õiguste kaitse. me nägime üsnagi kiiresti, et arutelud osutuvad keerulisteks. Eh, nägime ka samas, et eh, millised taotlused esitasid asüüliametite poolt meile aprilli eh, koos saime, kus saime nendepoolse põhi, põhjapaneva panuse, ilma nende toetuseta on väga raske meil edasi töötada. raportid olid äärmiselt põhjalikud, erapooletud ja need on väga väärtuslikud meie edasise töö jaoks nüüd eh, sisu osas arvan, et eh, praegusel hetkel on asi selge. Eh, põhiliselt on vaja tegeleda Türgi küsimusega. vajadus tekst tasakaaluskamaks teha on päevselge, kuid seda on aina keerulisem teha, me ei tohi samas arutelusid pikaks venitada, sest äh, see võiks äh, Euroopa Parlamendi selgelt välja öelda, et seisukoha nõrgemaks muuta. seega me soovisime äh, variraportööridega äh, vastutustundlikult meie arutelud lõpetada, tunnistades, et me ei suutnud saavutada soovitud edusamme ning me ei suutnud tupikseisust välja tulla märtsi alguses kaks tuhat seitseteist eh, teatas e-, eesistujariik, et nad ei soovi sel teemal enam läbirääkimisi pidada ning eh, seega eh, läbirääkimised peatati menetlusküsimustes. eesistujariik ütles ka seda, et kui läbirääkimised ei läinud edasi menetlusaspektide juures, võime tulla tagasi nimekirja juurde jälle. no eks näeme, mis edasi saab kuidas eh, tulevikus peame sellega edasi tegelema. lõpetuseks võime öelda seda, et me oleme pettunud selles, et me paremaid tulemusi ei saavutanud, arvan, et praegusel hetkel on eh, oluline see, et libes komisjoni seisukohti respekteeritakse ja nüüd oleks vaja eh, Eh, teha kõik selleks, et see dokument oleks kättesaadav parlamendi koduleheküljel ning eh, eh, peaksime tagasi tulema oma juulikuus vastu võetud otsuse juurde, sest proua Ferrara oma meeskonnaga saaks osutada meile so häid soovitusi anda, selles osas oleme teinud ikka temaga tihedat koostööd ja olles sealjuures väga äh, jääme väga tähelepanelikuks järgnevatel kuudel ning lõpetuseks ma sooviksin tänada variraportööre, kes minu töö juures toetasid ja samuti ka meie assistente, kes on samuti väga tubli töö ära teinud kogu läbirääkimiste vältel. suur aitäh! see oli kõik, mis mul sellel teemal öelda on. Äh, suur aitäh! nüüd tahaksin sõna anda Maltari esindajale Thank you, honorable. suur tänu teile, lugupeetud Tool ja aitäh eh, teile võimaluse eest rääkida eh, nõukogu seisukohtadest selles olulises küsimuses. kõigepealt sooviksin väljendada äh, oma tänu raportöörile, variraportööridele ja Slovakkia eesistumisele. hoolimata sellest, nende, hoolimata jõupingutustest, kolmepoolsed läbirääkimised läksid ummikutesse paljudes küsimustes lisaks sellele äh, äh, äh, nõukogu otsus turvalise asüüli taotlemise kohta toimus kas see toimus samal ajal kui uue Dublini määrus välja töötamisega ning ka asüülisüsteemi ülevaatamisega äh, nagu raportöör seda juba ütles, pöörus, ta pöördus minu poole, ta ütles, et ta sooviks eh, lõpp, eh, eh, ta soovis veel kord proovida läbirääkimisi pidada nõukoguga, rääkides katkestusmehhanismist ja metodoloogiast ning muu pidi jääma asüülisüsteemi mm, määruse pädevusse. pärast äh, arutelusid ja järelmõtlemist, otsustasime, et oleks sobilikum jätkata äh, läbirääkimisi turvaliste päritoluriikide nimekirja kohta, et äh, kaasmenetlejatel oleks võimalik äh, üle vaadata kogu õigusloomeline instrument ning kogu ühtne asüülisüsteem, et see ülevaatamine oleks, toimuks sidusalt ja järjepidevalt ning kirjutasin raportöörile ja proua Ferrarale, kes äh, on Assuuli menetluse määruse raportöör, et selgitada, et mas-, Malta eesistumine sai mandaadi äh, läbirääkimised praeguseks katkestada, et äh, need taaskäivitada ühise päritoluriigi põhimõtete arutamise kohta, kuid võime selle äh, otsuse üle vaadata, kui seda peetakse vajalikuks. ma võtsin kuulda raportööri poolt väljendatud vastuseisu äh, ja ma edastan tema sõnad ka äh, nõukogu vastutavale osakonnale. suur tänu variraportööri pole siin, annan sõna proua Metsalale. aitäh. ma asendan variraportööri Rashida Tatit ja esitan teile oma kommentaarid ja kõigepealt tahaks öelda, et ühine päritoluriikide nimekiri on üks võimalus, kuidas toime tulla eh, eh, meie migratsioonisurvega liikmesriikide jaoks me endiselt toetame sellise nimekirja loomist ja me kahetseme väga, et kokkulepet ei suudetud saavutada. me ootame meie kolleegidelt läbirääkimistel, et neil on paremad, oleks paremaid tulemusi, soovime neile palju edu selle keerulisest instrumendist rääk-, rääkimisel, kuid see ebatavaline menetlus aga tõstatab mitmeid küsimusi. tekib küsimus, kuidas see ühine nimekiri välja töötatakse, APR-i läbirääkimistel see ning äh, Rahvapartei äh, variraportöörina on Rashida Tati valmis endiselt selle ühisnimekirja väljatöötamisel osalema ning tegema koostööd kõigi kolleegidega APR-i küsimustes. suur tänu. ja proua Kienge, palun. suur aitäh, ma jagan täielikult äh, Ehm, ma jagan täielikult Silvi poolt äh, tehtud analüüsi, kuigi samas, äh, samas ei saa jätta kõrvale osa, mis puudutab äh, inimõiguseid. see on minu meelest nii oluline, et me ei saa selline teema lukku panna äh, ei saa seda teemat lukku panna, kui me ei aru-, räägi inimõigustest ja rääkida äh, riikidest, äh, mis äh, valivad er, eraldi ära mainimist, eriti näiteks Türgi. mis pidevalt rikub inimõiguseid ja rikub pidevalt põhiõiguseid, panna ta turvaliste riikide nimekirja tähendab seda, et meil oleks vaja sellest veel pikemalt rääkida, seega ma toetan kolleegi poolt tehtud ettepanekut ja loodan, et eh, ja loodan, et kui me räägime ja arutame direktiivi küsimust, on võimalik teha samme edasi, aga mul tekib siiski küsimus, eh, kas äh, Äh, on võimalik panna iga poliitilisi äh, projekti keskmesse, panna inimese ja inimõiguste respekteerimise, aitäh. ja nüüd ma tahaks sõna anda komisjonile. kas äh, komisjon sooviks sõna? palun. suur aitäh. ma ütlen lühidalt seda, et komisjon on ettepanekud endiselt laual hoidnud nüüd on see äh, kaasotsustajate äh, äh, otsustada, kuidas sellega edasi tegutseda, aitäh. proua Albiol. suur aitäh. turvaliste riikide nimekiri on oluline osa asüülipoliitikast Euroopa Liidus meil ei ole veel äh, nimekirja nii-öelda turvalistest riikides, aga meil on näiteid selle kohta, kuidas äh, Euroopa Komisjon ja nõukogu on seni tegutsenud. meil on näiteks äh, näide Türgi kohta, mida on nimetatud tulvasest riigist, aga samas Süüria pagulased kümneaastaselt töötavad tekstiilitööstuses kus ähm, meil on ka ühtlasi äh, lepe nendega, äh, ta viies tagasi sinna äh, Süüria pagulasi, öeldes, et see riik on turvaline, kuigi seal äh, Äh, valitseb vägivald kahe tuhande esimesest aastast peale. Euroopa Komisjon kasutab neid sõnu selleks, et mitte käituda vastutustundlikult et äh, see, ja mitte võtta vastu äh, pagulasi ja mitte täita oma rahvusvahelisi kohustusi. seda kontseptsiooni kasutatakse ka süüliõiguse rikkumiseks, see peab olema individuaalne ning seega, kui turvaliste riikide nimekiri muutub see asi hoopis äh, sõltuvaks äh, inimese kodakondsusest ja seega rikub see Genfi konventsiooni. meiega äh, oleme seega täielikult selle äh, põhimõtte vastu, turvaliste riikide põhimõtte vastu, sest leiame, et see on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja Genfi konventsiooniga sooviks paluda, et raportöör seda eh, eh, arutelu kokku võtaks. Eh, jah, aga väga kiirelt rõputa, lõpetada öeldes kolm sõna, kõigepealt viga, kogu selle küsimuse juures tuleb ära hoida vigu, kontseptsioonivigu ja strateegilisi vigu. ja arvan et äh, siin on tehtud mitmeid strateegilisi kontseptuaalseid vigu. teiseks tuleb äh, järele äh, taganemine, see ei aita meil kuidagi äh, reaalsusele silma vaadata ja kolmandaks otsustavus. juhtugu, mis juhtub, arvan, et äh, äh, me, töögrupp, kes tegeleb äh, Äh, menetlusküsimustega tegeleb sama otsustavalt kui see töögrupp, kes tegeleb äh, turvaliste päritoluriikide nimekirjaga. aitäh teile! Hey, thank you, thank you for your suur tänu, suur aitäh teile ja äh, huvitava debati eest samuti tänusõnad. nüüd läheme päevakorrapunkti number kuusteist juurde. head kolleegid, viiendal juulil kaks tuhat kuusteist Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, mis puudutab nõukogu otsust ja on seotud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastase raamistikuga aastasteks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks. mitmeaastane raamistik, mis iga viie aasta tagant vastu võetakse paneb paika selle ameti tegevused. kahekümne kaheksandal novembril nõukogu võttis vastu oma otsuste eelnõu ja lõplik äh, vastuvõtmine nõukogus toimub vastavalt kolmsada viiskümmend kaks äh, aluslepingu artiklile. eesistuja tegi teada oma otsusest äh, meie koosolekul kolmekümne esimesel jaanuaril. ja täna äh, kolleeg Linar äh, teeb ülevaate äh, sellest äh, ettepanekust. proua Linar, palun. suur tänu teile, esinaine, kõigepealt tahaksin tänada Malta eesistujat pühendumise eest, komisjoni kaastöö eest ning ka variraportööre kaastöö eest ja toetuse eest. nii nagu juba öeldud, kahetsen ma seda, et nõukogu ei ole jõudnud kusagile Äh, panemaks paika äh, politsei koostööd ja koostööd äh, justiitsasjades. politsei ja justiitskoostöö mitmeaastases raamistikus mitte ainult ei peegeldaks kohalikke vajadusi, vaid see võimaldaks ka Põhiõiguste Ametil anda oma ülevaade ja sissevaade valdkondades, mis on põhiõiguste jaoks väga oluline. samuti saadakse signaali, et Euroopa Liit eh, on huvitatud põhiõiguste eh, aspektidest politsei- ja justiitskoostöös. asi, mida me ootame ja loodame nii eh, inimõiguslaste kui kodanike poolt, nii nagu sidusrühmadega konsultatsioon näitas. aga kuna uue mitmeaastase finantsraamistikust on praegu vajaka äh, siis äh, on võimalik ainult tegutseda institutsiooni äh, taotlusel ja mitte oma algatusel ja see ei ole meie huvides ning seda tuleks vältida. selleks, et selle mehhanismile lõpp teha, ilma et õõnestada äh, agentuuri tööd mm, ja konstruktiivset dialoogi nõukogu ja komisjoniga, jõudsime me kokkuleppele, kuna mõlemad institutsioonid on valmis panustama ja mõelda selle peale, kuidas põhiõiguste ameti alusmäärust muuta. esiteks viide Euroopa ühendusele äh, parandada ära ja öelda Euroopa Liit ja Põhiõiguste Amet. teiseks, Põhiõiguste Ameti pädevus, et oleks eraldi sammas politsei koostöö jaoks ja kolmandaks, parandada selle agentuuri Mm, haldusstruktuuri. selle deklaratsiooni osas on lisa e, ja see on ka meie komisjoni ees täna siin. E, ma tahaksin ka paluda variraportööride toetust e, minitäiskoguks mais. niimoodi saab parlament väljendada ka teiste institutsioonidega koos oma arvamust õigeaegselt. suur tänu, ütleb esinaine nüüd ma tahaksin komisjoni esindajat paluda, proua Luisa Greenwood, teil on sõna. suur tänu teile, esinaine, ja suur aitäh, et andsite mulle võimaluse äh, kõneleda. tahaksin siin teha avalduse komisjoni poolt ja järgnevalt. komisjon kahetseb, et ei ole jõutud kokkuleppele, mis puudutab äh, uusi Äh, temaatilisi alasid politsei koostöös, äh, justiitskoostöö äh, kriminaalasjades, Euroopa Liidu põhiõiguste ameti raamistikuks aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend kaks. komisjon tuletab meelde, et pärast seda, kui Lissaboni leping on jõustunud, politsei ja justiitskoostöö kriminaalasjades on saanud Euroopa Liidu õiguse osaks ning seetõttu katab seda ka äh, amet ja ametitegevus nii nagu kõik äh, valdkonnad, mis äh, vastavalt äh, artikkel kolmekümne ühele kahe tuhande seitsmenda aasta määrusele meie pädevusesse kuuluvad. kui neid temaatilisi valdkondi ei võeta arvesse, mis puudutab Euroopa Liidu põhiõiguste ameti mitmeaastast raamistiks aastaks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks, jätkab komisjon oma tegevust nendes valdkondades Euroopa Parlamendi taotlusel või siis nõukogu ja komisjoni töötlusel vastavalt äh, artikli kolmkümmend viis samast määrusest. aga vaadates äh, selle ameti välishinnangut aastast kaks tuhat seitseteist, äh, on komisjon päri sellega, et sotsiaalkom-, majandus- ja sotsiaalkomisjon komitee, vabandust, ja regioonide komitee on sellega päri, siis avaldatakse see vastavalt soovitustele, võib komisjon eh, teha ettepanekud muudatusteks vastavalt eh, kahe tuhande seitsmenda artikli, eh, kahe tuhande seitsmenda aasta määrusele sada kuuskümmend kaheksa. suur tänu! aitäh! ja nüüd annaksin järgnevalt sõna Malta eesistujale, palun tere pärastlõunat kõigile ja eesistuja nimel tahaksin ma tänada austatud esinaist ning ka austatud raportööre. ja nüüd äh, tahaksin nõukogu avalduse ette lugeda. vastavalt äh, nõukogu määrusele sada kuuskümmend kaheksa, kaks tuhat seitse, äh, artiklitele kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis järgi, mis puudutab Euroopa Liidu põhiõiguste ameti FRA loomist hinnang äh, selle tegevusele viidi läbi aastal kaks tuhat seitseteist, äh, nii nagu eelkõneleja ütles, ja komisjon pärast seda, kui ta äh, hindas hindamisraporteid ning soovitusi, mis FRA juhtnõukogu vastu võttis, tahab teha muudatusi määrusele, mille, mis nõukogu jaoks on oluline. selle tulemusena nõukogu mõtleb hoolega läbi muudatused, mida määrusele teha, sealhulgas need, mis jäävad agentuuri tegevusvaldkondadesse, et politsei ja justiitskoostöö kriminaalasjades oleks tagatud. samuti mõtleme hoolikalt neid et,, nende ettepanekute üle, mis puudutab agentuuri toimimist ja töö tõhustamist, aitäh! suur tänu! ja nüüd on debati aeg käes, ütleb esinaine Rahvapartei. proua Metsola kõigepealt, palun. suur tänu, Barbara. ma asendan härra Naarti selles debatis. suur tänu, suur aitäh, proua Mlinar ja head kolleegid teie kaastöö eest, kõigi eest, kes on panustanud. põhiõiguste amet toob lisaväärtuse institutsioonidele koostöö liikmesriikidega ning nõu väga olulistes valdkondades toetavad ja täiendavad meie igapäevast tööd. rahvapartei variraportöörina to-, ütleb härra Naart, et siin ei ole praegu õiguslikku alust selleks, et lisada FRA tegevusele mingisugust lisaväärtust, lisategevusi vastavalt mitmeaastasele finantsraamistikule, aga oluline on, et kui on tahtmine ja hea tahe institutsioonide vahel, siis lisadimensioon võib lisa, lisanduda. suur tänu! sellise konkreetse lühida sõnavõtu eest. proua Sippel, palun. aitäh. paraku Soraya Post, meie vareraportöör, ei saa ka olla siin täna meiega ja sellepärast räägime siin tema nimel. tahaksin tänada raportööri tööd, kes äh, kõneleja parandab äh, ja ütleb, et suur aitäh parenduste eest äh, sellesse ettepanekusse, eriti just mustlasvastasus, äh, romide vastane diskrimineerimine äh, ja marginaliseerimine on siin arvesse võt-, võetud. FRA töös on see oluline osa, mis puudutab romide integratsiooni samuti tahaksin äh, proua Mlinarit äh, tänada ka selle eest, et ta on survestanud komisjoni ja nõukogu tegemaks ühtset äh, kirjalikku deklaratsiooni, kus mõlemad on panustanud sellele, et muudetakse pra-, FRA aluseid ja kolmanda samba läbirääkimised avataks. meil on vaja ka soovitusi, mis puudutab justiits- ja po-, politsei koostööd kriminaalasjades kõige selle alusel toetab meie fraktsioon raportööri ettepanekut äh, anda nõusolekut äh, nõukogu otsuse jaoks, kui mõlemad komisjon ja nõukogu täidavad äh, ja peavad kinni oma lubatust. suur tänu ja härra Skripek, palun, ECR-i nimel. suur aitäh ja aitäh teile, esinaine ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on selle dokumendi kallal tööd teinud ja tahaksin ka Äh, näidata üles ECR fraktsiooni toetust nõukogu äh, otsusele, et äh, FRA mandaati ei tohiks laiendada. me peame tagama seda, et põhiõiguste järgimine oleks Euroopa Liidus tõhus ja hästi toimiv ning kasutamaks uurimisvahendeid, mis on pare-, parimad selleks võimaluseks. ma tean, et kui raportöör on äh, loonud äh, parimad töötingimused Fraale, aga nõuab, et nende tegevusvaldkonda laiendataks. meie seda raporti osa ei toeta, teeme muudatusettepanekud selles vaimus. aitäh! aitäh! ja nüüd proua Lunatšek, palun! aitäh teile, esinaine! tahaksin ka tänada raportööri väga ambitsioonika lähenemise eest, kes on ka püüdnud survestada nõukogu edasi liikuma, sealhulgas äh, meie õigusliku arvamuse kohaselt, äh, kus justiits- ja politsei koostöö on siia ära mainitud. mis enamiku meie äh, järgi oleks õige asi, kuidas edasi minna, õige asi, mida teha aga kõigepealt äh, Fraale antakse üleüldiselt tugev toetus, äh, tegemist on, on aina tähtsamaks muutuva institutsiooniga, äh, neil on väga kõrged teadmised just meie töövaldkonnas. ja mul on hea meel, et parlamendi laiem enamus ütleb, et me ei saa enam jätkata lasta olukorral, kus fraad lihtsalt ei ignoreeritakse, kuigi nad väga palju erinevaid uuringuid on välja andnud, mis puudutavad erinevaid diskrimineeritud rahvarühmi eh, Euroopas. ja on rääkinud eh, terves eh, Euroopas sellest, ükskõik, kas me räägime seksuaalvähemustest, rahvusvähemustest, etnilistest vähemustest, naistest, lastest ja teistest. ning see on tähtis mitte ainult libekomisjon, vaid üldse põhiõiguste ametiga seotud teemade valdkonna töö osas. ja sellest Äh, aspektist lähtuvalt peame me rõhutama, et meil on vaja Põhiõiguste Ametit ja meie rohelistena ja ka teised äh, siin tahavad, et sellel ametil oleks tugevam mandaat, äh, võidelgem selle eest. sellegipoolest võin ma ka anda nõusoleku raporti palvele, et lisa pandaks juurde siia, nii nagu olete viidanud, et meil oleks võimalik vaadata Äh, kuidas oleks võimalik nõukogu äh, innustada edasi minema ning ma usun, et mitte väga kauges tulevikus on meil äh, justiitskoostöö ja kriminaalasjades politseikoostöö täiesti siia li-, lisasse ka kaasatud. kahetseme väga, et see praegu veel nii ei ole, aga ma arvan, et meie fraktsioon saab ka siin nõusoleku anda. suur tänu ja proua Spinelli järgnevalt, palun. suur tänu Angeelikat ja teisi tubli töö eest, mis nad teinud on ning ma toetan täielikult teiepoolseid soovitusi. kaks olulist punkti on siin minu jaoks olulised, nagu seda on öelnud ka äh, raportöör, leian, et on oluline, et ametis oleks konkreetsed temaatikad, millega nad saaks tegeleda ja et see tähendaks ühtlasi, et seal oleks sees ka midagi roomade kaasamise kohta ning eh, samuti peaks tähendama seda, et tegeletakse eh, põhjalikult sellega, miks, millised põhjused on roomade tagakiusamisel üldsegi oluline oleks ka eh, eh, kaasatud eh, politsei koostöö küsimused mitte ainult tsiviilvaldkonnas, vaid ka kriminaalõiguse valdkonnas. see võimaldaks kaasata sellesse töösse ka agentuuri töösse ka Euroopa Liidu jaoks murekohad nagu terrorism, maffiade ja rahapesuvastane võitlus võttes arvesse, millised on äh, meie viimased arengud äh, terrorismivastases võitluses äh, ja võttes arvesse, milline sügav mõju võib olla sellel näiteks kodanike õiguste kaitsmisel ning ka pagulaste alaealiste õiguste kaitsmisel, leian, et on äärmiselt oluline ja kinnitan et, et minu fraktsiooni jaoks on see väga oluline, et, et ametil oleks algatusvõime sellises valdkondades. tahaksin öelda ka seda, et ka mind, minus on tohutu pettumus, et nõukogu pole suutnud äh, oma äh, lähenemises leida äh, adekvaatseid lahendusi selle ameti tööle panemiseks, kuid samas ei tohi kunagi pead murgu lasta ning ma eh, olen sügavalt veendunud selles, et meil on võime veenda nõukogu ja olen absoluutselt veendunud selles, et, et eh, Angeelikal on eh, kõik võimalused selleks, et see veenmistöö ära teha, et seda edasi teha ja ta võib loeta absoluutselt iga hetk minupoolsele toetusele. ja proua Kinge, palun. suur tänu. suur tänu teile, ka mina sooviks äh, öelda, et ma täielikult äh, toetan raportööri ja tervitan südamlikult äh, ka äh, Äh, oma fraktsioonipoolset äh, väljendatud toetust tahaksin ühtlasi meenutada siiski ka seda äh, kõigile neile, kes selles valdkonnas tegutsevad, et praegu on meil olemas see hea strateegiast rassismi ja teiste diskrimineerimiste vastu võitlemiseks. alati on raske leida selles äh, osas näiteks äh, aafriklaste vastu on raske leida midagi, mis räägiks konkreetselt aafriklaste diskrimineerimisest ja ometi on nende diskrimineerimine väga levinud, selle nimi on isegi nimi afrofoobia. meil oleks vaja leida äh, kuidas ühesõnaga oleks vaja nimetada nimega kõiki eh, rassismi nimepidi, kui me ühe kas või välja jätame, siis pole kogu sellel strateegial, globaalsel strateegial mingisugust mõtet. seega ma sooviksin ka sellele punktile tähelepanu eh, pöörata, eriti puudutab see Aafrika päritolu eh, isikuid, kel, kes on füüsiliselt kergesti äratuntavad ja sellega seoses langevad nad tihtipeale tagakiusamise ohvriks, nii et ma paluks, et võetakse äh, Ehm, arvesse eh, eh, afrofoobia reaalsust, eh, seda on näha siin Euroopa Parlamendis isegi, sest aafriklaste tagakiusamine on reaalsus ja me ei saa sellest mööda vaadata, aitäh. ja Angeelika, kas soovite vastata? Well, thank you very much. suur tänu. aitäh kõikide lahkete sõnade eest ja ka toe eest tundub, et läbikukkumine ei ole meie jaoks variant, nii et äh, püüame olla siiski edukad. aitäh! Thank you, uh, I would like to suur tänu! tahaksin tuletada teile meelde, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend aprill kaks tuhat seitseteist kell kolm. palun pidage silmas seda, et kaheksa neli AM Ehm, vahendit, ütleb kõneleja, ei saa kasutada nõukogu tööks, sekretäriaat saadab teile mais detailid. suur tänu. soovin teile rahumeelseid äh, lihavõttepühi. Do you know that we continue? kas te ikka teate, et pärastlõunal me kell kolm ka jätkame, jah? küsib esinaine.